okei okay,, kolleegid. niisiis, kallid kolleegid, hakkame pihta. kuigi kolleege on kohal väga vähe. kuid nagu me teame, kõik see, mis täna räägitakse, kantakse üle internetis täna on meil veel kaks äh, istungit selle juurdluse käigus kõigepealt keskendume Euroopa Liidu institutsioonide infosüsteemide turvalisusele ja teine osa keskendub siis parlamendi järelevalvele, luureteenistustele riigi tasandil äh, jälitustegevuse puhul ja kolmas osa sellega me oleme tegelenud varem, kui kellelgi midagi vastu selle ei ole, siis võtame päevakorra vastu sellisel koha, sellisel kujul. kolmas osa puudutab siis seda, mida me oleme rääkinud varem. Läheme kohe asja juurde. meil on kohal neli eksperti ja kuulame ära härra Ronald Printsi, kes on Fox IT direktor ja looja kes on otseselt seotud olnud Euroopas häkkimistega, sealhulgas Belgacomi juhtum, millest me oleme rääkinud äh, oma uurimiskomisjonis ka varem. tema on siis kõige suurem ekspert. siis härra Fredi Desert kes on institutsioonide vahelise arvutihäirereaktsiooni meeskonna CERT EU liige, vastutab kõikide institutsioonide infosüsteemide turvalisuse, sealhulgas parlamendi eest ja nende eesmärgiks on siis ennetada, välja selgitada, reageerida ja kuidagi taastada äh, IT-süsteemid äh, ähm, rünnakute puhul. härra Viella on kolmas kõneleja, kes vastab Euroopa Parlamendis muuhulgas kommunikatsioonitehnoloogiate eest ja viimasena saab sõna härra Zambaglione, Euroopa Liidu EU-LISA organisatsioonis uus amet suurte mahuliste IT-süsteemide jaoks. Nemad haldavad selliseid süsteeme nagu WIS ja SIS ja Eurodac, seal on loomulikult väga palju äh, Äh, väga see, äh, palju andmeid, mida tuleb kaitsta. ja ma paluksin siis kõigil maksimum kümme minutit võtta sõna ja pärast seda siis küsimused ja arutelud ja kindlasti on võimalus siis teil rääkida täpsemalt asjadest, millest te tahtsite rääkida. härra Prints, palun, kõi-, kõigepealt teil sõna. suur tänu küllakutse eest. jah, äh, ma olen ette valmistanud tänase kohtumise ka ma tahaksin kõigepealt alustada sellest, et tõesti me viisime läbi juurdluse Belgacomi juhtumi puhul, ma ei lasku sellesse, mis seal toimus ja mul ei, ma loodan, et te saate aru, et ma ei saa selle uuringu tulemusi paljastada siin, aga mõned märkused, mida ma tahaksin teiega jagada. me oleme paar korda olnud seotud spionaažijuhtumite uurimisega ja seal on, nende puhul on näha see, et kui me vaatame seda, mida meie kliendid saavad teha eh, spionaaži väljaselgitamiseks ja paljastamiseks, sellest ma täna tahaksingi natukene rääkida. ja reaktsioonifaas, meie oleme siis eh, just vastutavad selle osa eest, meie oleme see organisatsioon, kes hakkab reageerima siis, kui tundub, et kuskil on mingi kala sees äh, meil on oma tehnoloogiad ähm, siis väljaselgitamiseks, mis süsteemidega tehakse ja mis seal toimub. ja siis muidugi hakkab äh, uurimine pihta, selleks on vaja tohutuid ressursse, et välja selgitada, mis ühe võrgustikuga toimub, mis seal tehakse ja üldiselt äh, on nii, et meie kliendi huvid äh, on siin teistsugused kui kliendi kliendi huvid või valitsuste huvid, kes kasutavad meie kliendi seadmeid ja meie kliendi peamiseks eesmärgiks on võrgu puhastamine ja seda me ka teeme, aga üsna tihti mm, esitatakse väga palju selliseid küsimusi, mis vastuseid ei leiagi, sellepärast et äh, ei ole meil pädevust ähm, uurida asju, mida meilt eeldavad inimesed, kes meid on palganud üsna tihti meie uurimine päädib tegelikult lisaküsimustega, kes on asja taga, millise info süsteemidesse sekkujad said eh, ja mis eesmärgil nad seda infot kogusid. ja kui te vaatate laiemal skaalal asjale, siis on väga kahetsusväärne, et me nendele küsimustele alati vastust ei leia ja veel üks küsimus, see puudutab eh, väljaselgitamist, on väga palju selliseid äh, süsteeme, kes äh, üritavad välja selgitada, mis võrkudega toimub, nagu te teate, äh, arvutites on võimalik häkkida, ainus võimalus äh, asja pidurdada on välja selgitada, kes on see häkker ja siis panna sellele piir väga palju on ajakirjandus rääkinud organisatsioonidest, kellel on ilmselt paha vara, aga nad teevad neid uuringuid ise Äh, nad ütlevad, et nad kontrollisid seda ja teist äh, ja et kõik on korras. see kõik on natukene kummaline, sellepärast et ühelt poolt on meil luureasutused, kes äh, miljoneid kulutavad pahavara arendamiseks, millel on peal paljud tõkked, mida ei oleks võimalik jälitada, aga teisalt siis ütlevad need, kellele järele luuretakse, et meie süsteemid on turvalised meil ei ole juurdepääsu tehnilistele kompromissindikaatoritele ettevõtted järjest saadavad välja pressiteateid mille kohaselt nad ei ole üldse seotud olnud ja nüüd ennetav faas ka siin üks huvitav märkus teha meil on väga palju selliseid kliente kes üritavad oma võrgu väga turvaliseks ehitada ja meie oleme neid varustanud äh, lisaseadmetega, eriti kriitilise taristu puhul, kriitiliste taristute puhul näiteks nagu elektrivõrgud. me ekspordime väga palju taolist äh, materjali igale poole maailmas, aga mitte Euroopasse. mitte sellepärast, et me ei ürita Euroopas müüa, vaid sellepärast, et äh, me oleme Euroopas vist natukene inte-, ähm, natukene naiivsed ja meile tundub, et Euroopat ei taba kübersõda. aga eh, suur probleem on eh, ka nendes ettevõtetes, kes tahaksid oma süsteeme turvalisemaks muuta, eh, nad ei leia personali ja piisavalt seadmeid. üks põhjus selleks on see, et Euroopa hankeprotsess takistab siin äh, Äh, parima võimaluse lahendamist, lõpuks valitakse alati kõige odavam lahendus, mis äh, ei ole kõige parem alati. ja nüüd äh, turvatööstus, mis müüb siis krüpteerimisseadmeid lõppkasutajatele igas riigis on äh, taoline kohalik tööstus äh, olemas ja nad ähm, ehitavad siis süsteeme oma riigi valitsustele riigisaladuste kaitseks. meil on aga ka Euroopa tasandi ettevõtted, sealhulgas on meil nimekiri heaks kiidetud toodetest, mida saab kasutada Euroopa salajaste topsalajaste ja konfidentsiaalsete seadmete kaitseks. mulle tundub, et nende ettevõtete jaoks ei ole selle, nende seadmete ostmine aga sugugi lihtne, see on väga kallis ja Euroopa pa-, näiteks parlamendiliikmetena ei ole teil võimalik endale varuda selliseid süsteeme, sest see on lihtsalt tohutult kallis. ja siit kerkib küsimus, et kui palju meid üldse huvitab äh, investeerimine äh, spioneerimisvastasest, vastastesse seadmetesse. sellega on kõik. suur tänu härra Desjõe, teil samuti on kümneks minutiks maksimumsõna. suur tänu, proua esinaine, küllakutse eest, ma tahaksin paari sõnaga sisse juhatada seda, mis on CERT-EU mandaat ja mis me teeme, mis on meie ettevõtmise ulatus. CERT-EU on ju e, institutsioonide vaheline rakkerühm ja meie mandaadiks on olla abiliseks Euroopa institutsioonidele, et nad kaitseksid ennast paremini küberrünnakute eest. meil on väga väike meeskond, viisteist inimest, tegemist on ekspertide, tõeliste ekspertide rühmaga ja meie rühm loodi siis kaks aastat tagasi. me töötame komisjoni egiidi all ja vastavalt institutsioonide vahelisele kokkuleppele. kõik meie kliendid ja sealhulgas ka Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Keskpank ja Euroopa Kohus ja Eurojust ja Europol, ENISA ja EULISA, kes on ka täna siin esindatud. kõik need organisatsioonid on oma võrkude eest vastutavad selleks, et äh, siis hoida silm nendel peal ja tagada see, et kõik toimib sujuvalt. meie pakume aga lisatoetust ja lisaabi asjade varaseks äh, Äh, paljastamiseks ja kiiremaks reageerimiseks. me teeme seda läbi liides äh, institutsionaalsel tasandil ja rahvusvahelisel tasandil, me teeme koostööd äh, liikmesriikidega, julgestusettevõtetega ja nii edasi ja niimoodi me saame anda siis lisaväärtust sellele, mida institutsioonid juba praegu teevad, nii et me teeme väga suurt koostööd iga institutsiooni IT-spetsialistidega ja teeme seda kõikidel eesmärkidel. Euroopa Liidu ametid ja organid on, kui me räägime sihitud rünnakutest, väga kõrge, kõrged sihid, sel, nende järel nukkimiseks on siis kas majandus või poliitilise info eemaldamine või ka siis on eesmärgiks see, et näidata üles oma rahulolematust. me, küberrünnakud tabavad meid ikka ja jälle kuidas me seda takistame, me pakume erinevaid teenuseid, me aitame äh, neil välja töötada tarkvara, mida on vaja ja me tahame õppida erinevatest äh, intsidentidest ja mis puudutab äh, info kogumist, siis me info saame erinevatest äh, institutsioonidest, teeme ristküsitlusi ja saame äh, ka CERT-idest liikmesriikide tasandil infot, ka nendega sujub meie koostöö väga hästi ja IT ohut-, turvalisusametist äh,, tööstusest me saame ka infot ja siis me kujundame välja oma klientidele sobivad äh, häiresüsteemid. kuussada viiskümmend häiret anti eelmisel aastal asjade kohta, mis on juba toimunud, näiteks äh, töökoht, ühte tööarvutit on rünnatud või on tekkinud äh, haavatav koht süsteemis, see, see info aitab süsteem, äh, institutsioonidel reageerida võimalike probleemide korral organisatsioonis. organid äh, muidugi jälgivad ka ise olukorda ja anna, annavad siis aruandluse korras aru meile ja niimoodi me saame ka teha analüüse. kui tegemist on tõsise süsteemi sekkumisega või tõsise ohuga, siis äh, saab meilt lisaabi, siis meie meeskond ja eksperdid hakkavad asjaga tegelema, me koondame teadmisi ja üritame probleeme maandada. ja teeme koostööd ka siis liikmesriikide CERT-ide ja IT-ohutuse ette, turvalisusettevõtetega. eelmisel aastal oli meil kümme sellist suuremat juhtu, kus CERT paluti intsidendi reageerimiskoordineerimise eest vastutavaks ja taolisi probleeme siis maandama kutsuti meid. ma tahaksin teile, teie tähelepanu pöörata sellele, et me oleme küll väga noor organisatsioon, kuid meie lisandväärtus on juba ennast tõestanud, lisaväärtust tuleb konsolideerimisest, korreleerimisest ja info kombineerimisest, mida me saame erinevatest institutsioonidest, nemad on meie kõige paremad partnerid turul ja mis on siin kõige olulisem, on see, et meie viieteistkümne liikmeline ekspertide grupp, mis varsti ilmselt äh, kasvab, näitab seda, kui oluliseks peavad institutsioonid äh, seda, et küberrünnakute eest tuleb ennast paremini kaitsta kui seni, suur tänu. suur tänu, järgmine kõneleja on härra Giancarlo Vieja ähm, Euroopa Parlamendist. suur tänu vabandage nüüd siin Itaalia kolleegide ees, tahaksin prantsuse keeles kõnelda täna. suur aitäh küllakutse eest. tahaksin öelda, et mina olen nüüd ju eh, pärast SEPTi raportööri eh, kolmandal kohal, sest Euroopa Parlamendi peadirektoraat ITEK tegutseb Eh, eriti just eh, oma töövaldkonnas eh, institutsioonide vahelise koostöölepingu alusel. ja mm, see on meie aluspõhimõte. aprillist alates on loodud ka Euroopa Parlamendi institutsioonide vahelise informaatikakomitee ja äh, selle ülesanne on võtta meetmeid, projekte ellu viia, äh, et edendada koostööd veelgi. see on eriti tähtis ka CERT-i kontekstis ning Euroopa Parlament on teinud ettepaneku äh, otsida ühislahendusi ja rajada ühiseid struktuure selleks, et paremini Euroopa Liidu institutsioone kaitsta. TG ITEC tegi oma ettepanekud institutsioonide vahelisele komiteele, lähtudes kahest resolutsioonist, mis on Euroopa Parlament juulis vastu võtnud selle aasta juulis võttis Euroopa Parlament vasta, äh, vastu kaks äh, resolutsiooni äh, infoturvalisuse ja küberturvalisuse kohta ja rõhutas institutsioonide vahelise koostöö tähtsust nendes ning samuti on nendes resolutsioonides see mõte, et, et võiks luua ühise pilve. Mm, meie muidugi täiesti jagame operat-, kollektiivtasandil seda mõtet äh, ametlikult, on siis vaja nüüd see ettepanek äh, komitee kaudu ka realiseerida. Äh, mina olen institutsioonidevahelise komitee või informaatikakomitee esimees ja selles rollis ootan nüüd kannatamatult ühe uurimuse tulemusi. nimelt ähm, meil on ju nüüd suunised antud raportite ja resolutsioonidega, äh, kuid äh, kui uurimus on läbi viidud, äh, siis ähm, saab edasi töötada informaatikakomitees ja nüüd konkreetsemalt infoturvalisusest või info, informaatika turvalisusest Euroopa Parlamendis nii nagu minu CERT-i kolleeg ütles juba, maailmas ei või mitte keegi eh, sajaprotsendilist IT-turvalisust tagada, see on ilmselge, kuid peab ütlema, et parlamendi ITEC peadirektoraat siiski eh, tegutseb vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja kriteeriumidele see tähendab seda, et äh, meie töö äh, vastab rahvusvahelistele normidele ja ma pean ütlema ka seda, ma ei taha muidugi liialdada sugugi, aga äh, ma olen päris uhke selle üle, et me, meil õnnestus juba viimastel aastatel ka mõningaid rünnakuid tõrjuda aga öelgem siis nii, et äh, me võime lihtsalt standardite seisukohast olla rahul, aga mitte rohkem. ja just sel, sellepärast äh, ongi vaja äh, väga palju koostööd teha CERT-iga. loomulikult ähm, meie väljakutsed on jätkuvad pidevalt tuleb ajakohastada oma teadmisi selles valdkonnas ja tõesti ITEK peadirektoraat äh, peab eelkõige mõistma, milles on äh, turvaprobleem, millist tüüpi äh, rünnakuid võib oodata ja olla valmis reageerimiseks mõnikord on siiski ähm, väga raske, ma ütlen siis kas põhjusel või tõttu, ähm, ähm, ja viitan siin andmekaitsereeglitele, just nende pärast on meil väga raske oma tööd teha. me ei ole päris vabad oma töös. viimase kahe aasta jooksul on äh, ITEK peadirektoraat teinud kaks ettepanekut parlamendile. kavatseme ka seda suunda jätkata, nimelt kõigepealt tuleb äh, IT-turvalisuse e eeskirjad läbi vaadata, aga eelkõige tuleb vastu võtta uued eeskirjad, äh, kattes siis siiani alles jäänud lüngad ja teha seda IT-turvalisuse õigustikku arvestades. mina rõhutan alati, et tuleb lähtuda seadusest ja tagada turvalisus seaduse alusel. meie parlamendisaadikud teavad seda väga hästi. ja teiseks oleme teinud ettepaneku IT-turvalisus integreerida üldisesse turvapoliitikasse. IT-turvalisus ei saa olla mingi era, eraldiseisev kontseptsioon, tähtis on arvestada turvalisust tervikuna. ja nüüd, mis muudesse küsimustesse puudutab, puutub siis äh, ITEK äh, peadirektoraat on äh, ka iseseisvalt projekte ellu viinud, aga me oleme maailma ühe suurima haldusstruktuuri osa, seega me ei ole päris üksi. me peame arvestama ka kõigi tehnoloogiaettevõtete pakutuga ja finantskontekstiga. see oli siis üldises plaanis ülevaade meie tegevusest. ja hea meelega vastaksin teie küsimustele detailsemalt, kui vaja. ja nüüd kokkuvõtteks ähm, tahaksin veel ühte punkti rõhutada nüüd äh, ITEK peadirektoraat tahab äh, tugevdada veelgi enam institutsioonide vahelist IT e koostööd. suur aitäh, härra Vileja. Te olete tõesti ka oma äh, märkmeid turvanud maksimaalselt, ma näen, et te olete need käsitsi kirjutanud ja nüüd jõuame härra Lukas Ampaljone juurde, tema on siis EU-LISA ametist, Euroopa Komisjoni ametnik, palun. Thank you, I have a PowerPoint presentation. Äh, minul on PowerPoint ettekanne. Äh, suur tänu ja tere pärastlõunat. mina olen siis äh, Lukas Ampaljone uue Euroopa IT-agentuuri ähm, esindaja ja siin kõnelen ma teie, teile ka andmekaitseametnikuna. kõigepealt suur aitäh, et te agentuuri kutsusite siia e, IT-turvalisuse küsimusi arutama. Our scheme uh, through uh... Mm ma räägin natukene, mida, eh, millega meie agentuur tegeleb, siis me räägime, eh, milliste IT-süsteemidega me tegeleme, räägime ka sellest, milline on meie turvamudel ja, ja IT-süsteemide turvamudel ja eh, räägiksin ka nendest soovitustest, kuidas meie arvates Euroopa Liidu institutsioonid oma IT-turvalisust võiksid tõsta. EU-LISA loodi Euroopa Komisjoni määrusega äh, tuhat seitsekümmend seitse, kaks tuhat üksteist ja ähm, see amet on siis ähm, vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa amet. me tegeleme SIS kahe, WIS-iga ning Eurodaciga, see on sõrmejälgesüsteem. Äh, meie agentuur vastutab kesksüsteemide haldused ja turvalisuse eest, samuti kommunikatsioonivõrgustiku eest ning äh, meie äh, ühenduste eest, mm, süsteemide vaheliste ühenduste eest. meil on siis kolm suurt süsteemi kõigepealt äh, siis kaks, kolmkümmend Schengeni riiki, Eurojust ja Europol. Äh, need on ühendatud mitmete mm, liikmesriikide võrgustikega, VIS-i kuulub kakskümmend üheksa riiki. Schengeni riigid, paljud ähm, välisministeeriumide võrgustikud on samuti ühendatud ning äh, samuti on seotud see süsteem erinevate maailma regioonidega, näiteks praegu Aafrika, Lähis-Ida ja väga varsti ühendame ka äh, Lõuna-Ameerika ja Venemaa süsteemi. nüüd Eurodac äh, puudutab kolmekümmend kahte Euroopa Liidu liikmesriiki ja teenindab eelkõige immigratsiooni talitusi, nagu te näete me ühendame suuri Euroopa Liidu üleseid süsteeme rahvuslike süs-, liikmesriikide süsteemidega, see on meie töö suur osa. ma juba rääkisingi siin ka kommunikatsioonivõrgustikest. kõige tähtsam on äh, leida äh, kolme IT-süsteemi äh, väiksem ühine nimetaja selleks, et tagada turvaline ühendus erinevate võrkude vahel. meie turvamudel siis rajaneb väga lihtsal eh, hierarhial. me lähtume eelkõige eh, Euroopa Komisjoni eh, määrusest, millega amet loodi, see on meie nii-öelda õiguslik alus ja iga IT-süsteemi jaoks on välja töötatud erilised, eriturvameetmed eh, ja nagu ma ütlesin, siis eh, oma eh, turvalisuspoliitikas ja oma töös lähtume õiguslikust alusest. lisaks sellele on meil turvaplaanid, poliitika ja Äh, protseduurireeglid. EU-Liisa töötab välja ka Euroopa riskihalduse raamistikku, äh, nagu siin äh, ITEK-i kolleeg ütles, tuleb ka turvastandardeid äh, rakendada ja eh, meil on vaja tehnilise eh, turvalisuse standardeid ka järgida. nüüd tehnilisema külje pealt, kui me räägime turvamudelist, siis eh, millised on meie aluspõhimõtted? kolm süsteemi, millest ma rääkisin, ei ole tehniliselt internetiga ühenduses Nad on ühendatud ainult autoriseeritud võrgustikega läbi riikide liideste. agentuur vastutab eh, eh, füüsilise ühenduse eest liikmesriikidega eh, ja vastutab turvalisuse, turvalise ühenduse eest alates kesksüsteemist kuni kuni lõppkasutajani. aga sealt edasi vastutavad juba liikmesriigid oma riigivõrgustike eest kolm, kolme suure süsteemi haldajad muidugi äh, informeerivad liikmesriike, äh, konsulteerivad neid selleks, et äh, kindlaks teha, milline on parim turvapraktika, seda rakendada ja loomulikult selleks, et järgida õiguslikku alust ja rahvusvahelisi standardeid. ja nüüd minu viimane slaid. erinevad turvameetmed. meie arvates on võimalik IT-süsteemide turvalisust Euroopa Liidu institutsioonides tõsta ja me oleme välja toonud neli äh, valdkonda, kus on võimalik parendada turvalisust. kõigepealt IT-turvastandardid Euroopa Liidu tasandil äh, algusest lõpuni läbiva lähenemise alusel Äh, nii nagu ka minu äh, kolleegid siin ütlesid, need standardid on väga olulised, see, seda on pidevalt kor-, korratud. Äh, seetõttu meil on vaja sellist Euroopa Liidu ametit, kes tõesti järgib nende standardite rakendamist Euroopa Liidu institutsioonides ja ka suhtleb rahvusvaheliste organisatsioonidega selleks, et oleks tagatud aktsepteeritav homogeenne turvalisuse tase. nii et kesksüsteemidest, kus andmebaasid on, oleks turvalisus tagatud kuni lõppkasutajani, kes siis kasutab informatsiooni nendest kesksüsteemidest. teine punkt on soovitus Ähm, täiustada riski hindamise protsessi. selleks oleks äh, siis, äh, oleks vaja äh, loomulikult asjakohast eelarvet. Ähm, need uued täiustatud turvameetmed ja info, kaitsmine on äh, väga kallis, informatsioon peab olema kaitstud, äh, seetõttu on meil vaja häid vahendeid äh, ja ainus võimalus, kuidas seda teha, on hinnata riske õigelt. nüüd väga oluline on ka andmete kaitse ja tõhus turvalisus. ja hinnata, kui palju see maksma läheb. nüüd kolmandaks Euroopa Liidu institutsioonides peab toimima sertifitseerimisprotsess mm, kogu info edastamise menetluse käigus. kui IT-süsteemid ent-, kui süsteemidel on rohkem lõppkasutajad, siis muutuvad nad järjest haavatavamaks, seetõttu tuleb õigesti riske hinnata. seetõttu ei ole näiteks meie süsteemid internetiga ühendatud. nüüd viimane soovitus on see, et äh, me sooviksime identiteedihaldust ning informatsiooni tähistamist integreerida. nimelt tuleb palju eh, rangemaid äh, autentimismehhanisme kasutada äh, ja informatsiooni tähistamise mehhanisme nii, et äh, informatsioon oleks siiski igal ajal ligipääsetav nendele, kellel on vaja ligipääsu, aga mitte kolmandatele pooltele. sellega ongi minu sõnavõtt läbi, tänan. Paljone ähm,, suur tänu, härra Sambaljone, nüüd siis võimalus küsimusteks ja aruteluks, äh, aga enne seda lubage mul teha üks viimane, üks äh, üldine märkus viimast kolme kõnelejat arvestades. mikrofon kadus kõnelejalt. NSA äh, võimul pole piire ma tahaksin äh, teile tähelepanu pöörata, et tegemist on juurdlusega. nimelt uurime siis äh, süüdistusi selle kohta, et massiliselt on luuratud, pealt kuulatud, nuhitud, jälitatud äh, kodanike järgi. meil oli siin eriistung Belgakomi kohta, mis on ilmselt mõjutanud ka Euroopa Parlamenti, kui ma vaatan neid materjale ja seadmeid, mida me kasutame, Microsoft, Apple, ja kõik need, kellega me kohtusime täna sellel nädalal varem, ma tahaksin siiski natukene detailsemalt äh, teilt infot selle kohta, mis toimub siin majas. me tahame infot selle kohta, et kui palju meid see asi mõjutab kui te olete leidnud mingisuguseid, äh, mingisugust infot ja kui mitte, siis miks? vot sellist infot me tahame, ma kuulasin teie esitlusi suure huviga, te räägite ennetavatest meetmetest, see on kõik väga tore, aga ilmselgelt need ennetavad meetmed ei aidanud, sellepärast et need jõud seal kuskil väljaspool atmosfääris on meist tugevamad aga alustan meie raportöörist Claude Moraesist. Te teate, milline on meie rutiin, iga kõneleja saab kaks minutit kõneaega ja mitte sekunditki rohkem. pöörduge siis ka konkreetselt paneelis istuva poole, nemad siis vastavad, siis järgmine ja nii edasi ja nii edasi. kõik variraportöörid saavad sõna, ärge kartke. ja kui aega jääb üle, siis tuleb veel teine eh, küsimuste-vastuste voor ja ma luban ka lisaküsimusi, kui tegemist on millegi väga konkreetsega. Claude, palun. suur tänu. Äh, mul on väga hea meel, kui äh, ma olen rahul ka sellega, kui minu küsimustele vastatakse teiste küsimustega koos, aga ma tõesti äh, kinnitan ka seda, et me üritame välja selgitada praegu täna siin seda, et kas äh, mis tegelikult juhtus, et kas need süüdistused ja mitte ainult hiljutised Snowdeni süüdistused Euroopa Liidu institutsioonide järel nuhkimise kohta, on äh, tõsi, viis aastat tagasi ju süüdistati ka see räägiti sellest, et nõukogu hoonet on pealt kuulatud ja et hiljem on samuti tehtud taolisi süüdistusi, et kas teil on seisukohti selle kohta, et kas äh, pärast neid süüdistusi äh, on turvalisust äh, tõstetud, kas on mingisugune ajakava või mingisugune tegevuskava äh, Äh, või vähendas, kas on mingine ajaline seos äh, turvameetmete parandamise ja nende süüdistuste vahel ja kas te olete reageerinud kuidagi nendele süsteemidele, et me ei uuri siin asju vaakumis. Äh, meid ei huvita teie üldine tööplaan, see oli minu esimene küsimus kas te olete reageerinud abstraktsel tasandil või konkreetselt nendele süüdistustele, kas te olete neid uurinud ja kas on see võetud teie tegevuskavva? ja teiseks, härra Prins, ma mõistan, äh, et ei saa Belgakomi juhtumi kohta kogu infot meiega jagada, aga kas te võiksite siiski natukene rohkem selle kohta öelda, me kutsusime teid oma komisjoni ette ka juba varem, kui me sellest teemast konkreetselt rääkisime, aga te ei saanud tulla. härra Zampiljone, Eurosys ja Eurdac Te rääkisite küll detailsemalt äh, tehtud parendustest, äh, aga ma tahaksin seostada selle nende süüdistustega, mis tehti enne suve selle kohta, et siis süsteemi häkiti sisse. kas viimane osa teie esitlusest äh, on reaktsioon sellele, mis juhtus enne suve või on see osa mingisugusest laiemast tööplaanist, mis miks te seda teete ja kas on tõendeid selle kohta, et siis kaht-, siis süsteemi ja Eurotaki on äh, sisse häkitud? mul on teisi küsimusi ka, aga ma piirduksin nende küsimustega, sest kolleegidel on veel küsimusi. Need küsimused ja öö, äh, mis tõusetuvad teie sõnu kuulates, äh, on peaasjalikult need, et mis juhtus ja kas te olete reageerinud. härra Prints kõigepealt vastan lühidalt. kui teil oleks otseseid küsimusi Belgacomi juhtumi kohta, siis ma üritan nendele vastata, aga ma ei hakka praegu siin teid aitama. kui te pilgutate kaks korda, siis on vastus jah, kui kolm korda, siis on vastus ei. ma lihtsalt naeratan siin sulnilt selle peale, ütleb härra prints. härra Sampaljone. jah, suur tänu Schengeni infosüsteem kaks seda ei ole, sinna ei ole häkitud. sellepärast, et asi käivitus aprillis sellel aastal. tegelikult oli probleem SIS ühega. see ei olnud aga meie ameti vastutusalas. meie vastutame uue süsteemi eest, mis käivitus aprillis me oleme olnud väga huvitatud sellest, mis siis ühe intsidendi puhul tegelikult juhtus. jah, need kaks süsteemi on teineteisest küll täiesti erinevad, aga mida on meil õppida siis üks äh, intsidendist? mis me siis ette võtsime? me käivitasime Schengeni infosüsteem kaks äh, äh, end-to-end -end ülevaate komisjon äh, kutu-, kutsus kokku kõik äh, politseiüksuste juhid juulis ja otsustati äh, kiireloomuliselt kokku panna turvakava, siis kahe turve, turbeks me tahtsime välja selgitada, kas siis kaks on sama haavatav kui siis üks kas seal on samasugused võimalused, mida on ära kasutanud häkker siis üks-ühe puhul? täna, praegu me siis vaatame üle seda analüüsi ja anname varsti järgnevatel nädalal teile vastuse. suur tänu. härra Foss on meie järgmine variraportöör. ja, vielen Dank ähm,, Herr Prinz, so leid es mir tut aitäh, härra Vents. nii kahju mul ka pole, tahaksin ikkagi küsida, võib-olla esitan, sõnastan selle nüüd teistmoodi. ma lugesin, et oli jälg selles loos, mis viis Ühendkuningriiki. ma lugesin seda. andke andeks, kas te saaksite silma pilgutada või lihtsalt öelda, kas väide sellise jälje olemasolust vastab tõele? ma ei tahaks teid sugugi kimbatusse viia, aga põhimõtteliselt võib-olla te saaksite rääkida siiski midagi eh, kujunenud olukorra taustast, tegutsejate professionaalsusest, kas see on midagi niisugust, mida võib eh, nõnda, mille, kui, kui trikk võib nõnda öelda juhuslikult välja tulla või on see siiski seotud eh, sügavate professionaalsete oskustega? loomulikult ma tahaksin meeleldi teada, kui see kõik ilmnes, et infot eh, tõmmati vahelt kas, mida te siis nagu tegite, et kas te kontrollisite juhtmeid või, või kuidas te saate kontrollida, kas keegi on kuidagi salamisi liitunud ühendusliiniga? kas nüüd siis on vaja täiendavalt investeerida tehnilistesse seadmesse, kas meil on vaja uut eelarverida, kas meil on vaja rohkem raha? mida nagu tuleks nüüd teha, et meid kui Euroopa Parlamenti, Euroopa Liitu veenda, et meie olukord on turvalisem? Eh, mida, kas on midagi, mida me saaksime kaasata oma raportisse kui tegemist vajavat? ja mis tegelikult aitaks meile igapäevases elus ka õigesti käituda tulevikus, aitäh! aitäh! kas te soovite, et teile vastab härra Prints või ka kõik ülejäänud. hästi, alustame härra Printsist äh.. suur aitäh küsimuse eest. Te küsisite mm, Ühendkuningriigi kohta, jah? kuidas ta oli seotud? me muidugi äh, nägime Der Spiegeli äh, ühte reedest artiklit see on niisugune ainus asi, mis viitab äh, Suurbritannia valitsuse infobüroo segatusele asjasse. ega me ei tea tegelikult, kus kurjategijad istusid. Äh, ma arvan, et meil on vaja äh, rohkem uurida, kes informatsiooni varastas ja kust need tegijad pärit olid uurimine algas võrgus, kuid seda tuleb ka väljaspool võrku teha, see ei ole jällegi ähm, võimalik, sest me satume siis teistesse õigussüsteemidesse ja kõik ei ole meile ka lubatud. ja nüüd äh, see keerukuse tase, Belgakom ise ütles, et tegemist oli tõesti väga läbimõeldud keeruka mm, rünnakuga ja see on, vastab tõele ja ma arvan, et ma oleksin pidanud siia veel ühe slaidi eh, tooma. nimelt selle kohta, kuidas eh, on eh, protsessid Äh, äh, või kuidas protsessid kulgevad, milline on hierarhia, kes kui palju miljoneid kulutab selleks, et rünnakut toime panna ja kui palju tuleb kulutada selleks, et selliste va-, vaena-, vaenlaste või vastaste vastu ennast äh, kaitsta. Ähm, tuleb ette kujutada mingit pilti kuhu siis ennast äh, positsioneerida. tegelikult äh, ma arvan, et niisuguste suurte rahvusvaheliste organisatsioonide või USA puhul on väga raske äh, siiski kujutada täielikku kaitset ette. härra Desöör, mina tahaksin öelda, et ähm, muidugi me ähm, koordineerime äh, rünnakutele vastamist ja äh, võrgustike vastamisel, äh, võrgustike haldamisel loomulikult me jälgime olukorda pidevalt, ma ei hakka ühestki spetsiifilisest intsidendist rääkima, ma ei hakka detaile avaldama, aga räägiksin teile üldisemalt nimelt. kas me kontrollisime, mida vaja, kui pressis ilmusid teated, jah mm, kogu informatsioon, mida me saame, äh, kontrollitakse läbi, äh, vaatame siis, kas see informatsioon vastab tõele või mitte ja kas meie võrgustikes on mingeid vigu või mitte. Belgacomi puhul tahaksin öelda, et mõni nädal äh, tagasi, kui Belgacomi esindajad üle, läbi või üle kuulati, siis nemad ütlesid, et tõesti andmed kompromiteeriti ja, ja e, nad kontrollisid seda e, riigi politsei, prokuratuuri, e, prokuratuuri abil. SRTU oli samuti kaasatud, mis me siis teeme, võtame selle tehnilise informatsiooni, kontrollime klientide võrgustikke, näiteks parlament, nõukogu ja komisjon ja vaatame, mis kas midagi siis vastab sellele informatsioonile, mis me saime, tegelikult tehnilisest seisukohast ei leidnud me sugugi, et keegi oleks võrkudesse tunginud nüüd iga kord, kui meid informeeritakse või äh, institutsiooni informatsiooni, äh, informeeritakse äh, võimalikust sekkumisest, loomulikult me kontrollime seda, muidugi äh, Äh, on asju ka, mm, mis avastatakse ilma äh, väljaspoolt tuleva informatsioonita. igal juhul me püüame teha nii, et kui äh, me mingi intsident tekib, me parandame selle, heastame niipea kui võimalik. ja nüüd, kas info, kuidas ära hoida infolekkeid? minu meelest Äh, seda on väga-väga keeruline teha, muidugi lihtsam on siis, kui on juba mingeid viiteid sellele, et midagi on valesti, siis võib ka äh, jõuda selleni, et äh, kust informatsioon lekib, kuid tahaksin üle korrata selle, millest rääkis kolleeg Prints. tõesti, isegi parimat vahenditega ei ole võimalik sajaprotsendilist turvalisust tagada, nii et, et mitte keegi teie võrku ei pääseks isegi tuleb arvestada ka seda, et vastaste eelarve võib olla kümme korda suurem kui teie eelarve. aga kas me tahame muud teha, midagi veel teha? midagi täiustada, loomulikult tahame, iga kord, kui me kuuleme mõnest intsidendist, kas sees süsteemi sees või väljastpoolt, siis äh, loomulikult äh, nii riistvara kui äh, personal kui tarkvara läheb kõik kalliks maksma, aga igal juhul me tegeleme sellega ja, ja tulevikus jätkame tegelemist sellega. me tahame muidugi oma investeeringute ähm, nii-öelda võimalusi või, või, või see, mis, seda, mis investeeringutest tuleb, seda tõhustada ja seetõttu äh, oli täiesti õige rõhutada, et on vaja institutsioonide vahel koostööd teha. ja lõpuks äh, ma arvan, et ähm, üks asi veel, mida me oleme institutsioonide tasandil soovinud ellu viia, on see, et töötada välja ühtne äh, kohustusliku aruandluse ähm, poliitika küberküsimustes nimelt see tähendab seda, et tuleb luua eh, pädevad eh, rühmitused, kes koguvad informatsiooni, analüüsivad seda ning vahetavad informatsiooni omavahel ning liikmesriikidega, nii et tõesti eh, suudetaks kiirelt vajaduse korral reageerida. tänan. suur tänu, härra Vi-, Viella, kas teil on midagi lisada sellele? jah, hea meelega, suur tänu ma tahaksin vastata nendele otsestele küsimustele, mille esitasid mulle kolm kolleegi, mis me teeme igapäevaselt ja mida tuleks teha selleks, et äh, asja natukene parandada igapäevaselt. ma üritan siingi oma sissejuhatuses rõhutada seda, Eh, mida me oleme teinud. meil on seiresüsteem, kontrollisüsteem, mis on paigas igapäevaselt selle kohta, et mis meie süsteemides toimub ja iga kord, kui tekib häire ja annab alarmisüsteem, mille taga me võime näha probleemi, siis eh, me sekkume Neid on mitu tüüpi. kõigepealt otsene sekkumine selgitamaks, kas äh, oht on äh, tõsine ja siis me saame selle lahendada kohe või teine lahendus, nimelt äh, pöördume CERT EU poole selleks, et natukene detailsemat analüüsi saada võimalike mõjude kohta, eriti kui need mõjud on suuremad. härra Sampaglione rääkis konkreetsetest ettepanekutest, kriteeriumitest ja meetoditest ja kui mina rääkisin nendest meetoditest, siis just nimelt need ongi need meetodid, mida tuleb loomulikult võib-olla parendada. nüüd teised küsimused. esitati otsesed küsimused Belgakomi kohta. jah, ITEK-i peadirektoraat on läbi viinud analüüsi sügava analüüsi meie struktuur, struktuuride kohta välja selgitamaks, kas Belgakomis toimuv äh, mõjutab ka meid ja ma võin siinkohal teile kinnitada, et pärast laialdast ja sügavuti minevat analüüsi võime öelda, et mitte ühtegi probleemi, ühtegi pahavara ei leitud, äh, mis võiksid siis olla ohtlikud Euroopa Parlamendi süsteemide jaoks kolmas küsimus, mis esitati, kas peaks äh, rohkem äh, raha investeerima? mina arvan, et me ei peaks minema liiga kaugele nende investeeringutega. meie eksperdid on suurte teadmistega, neil on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertteadmised. ma ei tea, kas tähendab, muidugi lisainvesteeringud võiksid aidata, aga see ei ole keskse tähtsusega küsimus. minu ettepanek ja pärast seda siis komisjon ise otsustab, kas nad minu ettepanekust lähtuvad, ma tahaksin rõhuda keskse tähtsusega küsimusele, millest ma rääkisin oma esialgses sõnavõtus. nimelt, mis tuleb ette võtta, tuleb tõhustada institutsioonide vahelist koostööd mineb minema kaugemale infovahetuses, tuleb leida ühtse tegutsemise teljed, konkreetsed sammud. me peame kindlasti oluliselt vähendama väljaspoolt tulevad äh, vaenulikku, vaenulikke rünnakuid ja nendega seotuvaid tagajärge. ja äh, me peaksime ühtsed struktuurid looma, mis meid kaitsaks ja see, kaitseks ja see oleks ennetav, mitte äh, probleemile järgnev tegutsemine. suur tänu! ma nüüd äh, esinen mitte tänase kohtumise esimehena, vaid ALDE variraportöörina ja ma tahaksin natukene asja viia edasi üsna palju olema saanud siin vastuseid bürokraatia ja menetluse kohta, aga tegelikult väga vähe on infot selle kohta, mis tegelikult on juhtunud, ega see ei ole üllatav, kui härra Prints ütleb, et see teine pool, kes iganes nad on, on miljardeid ja miljardeid kulutanud ja meie ja meil on siin käputäis inimesi, kes peavad äh, sellele vastu ehitama siis kaitsemeetmed, selle võitluse me oleme juba enne pihta hakkamist kaotanud mul on konkreetsed küsimused härra Printsile, aga kõigepealt on mul küsimus SWIFTi kohta ja siis lähen edasi Belgakomi asja juurde. üks väga lihtne küsimus. kas te olete nõus Hollandi valitsusega, et äh, see väidetav äh, SWIFTi serveris äh, ilma loata sisenemine et seda on näidanud ka kohapealne tehniline uuring ja kas te arvate, et äh, Hollandi andmekaitseamet koos Belgia andmekaitseametiga omavad piisavalt äh, võimalusi äh, tegelikult see juurdlus korralikult läbi viia ja tõde päevavalgele tuua ja nüüd Belgakom. Belgakom ütles, et tegemist on massilise, seni ettenägematult nutika rünnakuga, teie kasutasite sarnast sõnastust, aga sellegipoolest ei ole isik üksikisiku andmed sellest puudutatud, meil ei ole tõendeid selle kohta, et äh, side on, sidesüsteemides on häkitud, inimesed äh, kulutavad miljardeid ja samas need miljardid ei ole andnud neile võimalust siis äh, süsteemidesse häkkida, ma ei saa aru siin, millest me siis räägime. Need asjad ei lähe kokku, miks keegi kulutaks miljardeid ja miljardeid selleks, et mitte midagi selle eest saada, sellel ei ole mitte, see ei ole loogiline minu jaoks härra de Suez ütles, et te ei saa meile Belgacomi äh, juhtumi kohta midagi täpselt öelda, mind küll see huvitab, ähm, eriti sellepärast, et see võib-olla mõjutas ka Euroopa Parlamenti. Äh, minu meelest on see täiesti loogiline, et see nii oli, et sellel on ka teatav mõju parlamendile ja minu konkreetne küsimus teile. kas äh, see, kas te saite jälile selles, mis toimus Belgakomis või hakkasite juurdlema alles siis, kui keegi teile selle probleemi välja tõi? Microsofti, Facebooki, Yahoo, Apple'i ja teiste ettevõtete esindajatega meil on olnud juba kohtumisi. kas te olete Belgakomi intsidendi osas jätkutööd teinud, kas te olete avanud uuringu selle kohta, kuidas näiteks Microsoft võib-olla lõi äh, äh, süsteeme, mille kaudu oleks võimalik infosüsteeme kompromiteerida. ja konkreetne küsimus härra Printsile. Te ütlesite, et te võib-olla konkreetsetele küsimustele vastate kas teil on äh, tõendeid selle kohta, mis panevad teid toetama seisukohta, et Euroopa Parlamendi süsteeme on kas seiratud, pealt kuulatud või teistmoodi äh, nendesse loata sisenetud. ma, see on ainus küsimus, mida ma tahaksin küsida. härra Prints, palun kõigepealt ja siis härra Teseo. suur tänu. esimene vastus, te küsisite, et kas äh, meil on võimalik äh, uurimine algatada lihtsalt teatud dokumente vaadates, ei ole võimalik, vaja ka tehnosüsteemide juurdepääsu. ja teine küsimus. Äh, Hollandi andmekaitseamet, kas nendel on piisavalt tehnilisi äh, Äh, vahendeid selleks, et see uuring, uurimus äh, ette võtta raadios, ütles äh, nende juht ähm, eile, et nad kavatsevad tehnilise personali palgata, nad on tunnistanud seda, et neil on vaja ekstra abi ja eksperte ja teie kolmas küsimus? vastus on no, no comment ehk ei kommenteeri, aga unustasin küsimuse ära. noh, see on teie vastus väga mitmetele küsimustele, ütleb proua Int Velt ma küsisin teie käest, ma küsisin teie käest, et kas on teil andmeid selle kohta, et Euroopa Parlamendis on side kuidagi sattunud rünnaku alla? sellele ma ei vasta. suur tänu. ja minu viimane küsimus, kas on äh, mõtet selles, et ükskõik, kes siis äh, sellise asja ette võtab, aga kui keegi kulutab miljardeid, ma tsiteerin neid miljardeid ja miljardeid, aga samas selle tulemuseks nagu ei ole midagi, et, et, et andmed ei ole seatunud ohtu, kas see on loogiline? ma äh, vastan sellele ei. mõtlesin, et mina juba saan asjadest valesti aru, härra De Sööre. Teie küsimus mul oli selge, et kas Euroopa Liidu institutsioonid Äh, kas äh, meie jõudsime jälile sellele, et midagi on Belgakomi süsteemidega äh, valesti. meie reaktsioon oli sellest juhtumist kuuldes kontrollida seda, kas see mõjutab ka Euroopa Liidu institutsioone ja, ja esile kerkis kaks võimalikku äh, tagajärge. esiteks see, et kui äh, vaenlasel on juurdepääs Belgakomile, et kas tal oli võimalus ka pealt kuulata Euroopa Parlamendi või rahvasaadikute vahelisi vestlusi ja meil ei ole võimalusi kontrollida seda, kas see oli nii või ei. Belgakom ütles, et mingisugust mõju äh, andme, äh, tarbijate andmetele ei ole olnud ja nad on, nad ütlesid seda siin teie komisjoni ees kui ka teistele institutsioonidele ja seega, nii palju kui meie teame, kliendi info ei ole sattunud ohtu ja mingisugust mõju äh, rahvasaadikute suhtlusele pole olnud ja nüüd see pahavara, mis on, millega rünnati Belgacomi süsteeme, et kas see mõjutab meie süsteeme ja ma eelmises vastuses üritasin sellele vastata äh, arvestades neid tehnilisi andmeid, mis on meieni jõudnud, äh, ei saa me öelda, et Euroopa institutsioonidele oleks olnud mingisugust äh, pahaloomulist mõju. Belgakomi alane juurdlus, äh, selles osas on toimumas ka kohtujuurdlus, äh, selle eest vastutab prokurör, nagu te teate, väga raske on üldse praegu sõna võtta selles küsimuses ja tegelikult on meil suhteliselt vedanud selles osas, et Belgakomi prokurör ja politsei on äh, üldse edastanud meile need tehnilised andmed ja paljudele teistele osapooltele, et me saaksime kontrollida oma võrgustik, et kas mõju üldse kui sellist on olnud. ma saan aru teie märkusest, et väga raske on olla rahul selle äh, vastusega, et ma ei kommenteeri ja et aga positiivne sel, selle kõige juures on olnud see, et me oleme suutnud midagi ette võtta, see on meie jaoks kõige olulisem ja teiseks me saame teile äh, Eh, teatud veendumusega kinnitada, et praegu meil ei ole mitte mingisuguseid andmeid selle kohta, et meie võrgud eh, on sattunud ohtu või andmed nendes võrkudes. ja siis see Microsoft, Apple ja, Apple ja teised võimalikud süsteemid, kes on sisse ehitanud tagauksi, me ei ole teadlikud sellest, et oleks äh, meelega äh, kuidagi ehitatud sisse tagauksed nendesse süsteemidesse, mida kasutavad Euroopa Liidu süsteemid. me ei tea, kas neid tagauksi on või ei ole selliseid. me ei ole küll kursis sellega, et keegi pahatahtlikult oleks need sinna sisse ehitanud kas need tooted on, süsteemid on haavatavad, kas on võimalus kellelgi sekkuda nendesse süsteemide, muidugi jah, igal nädalal, igal kuul on Microsoftil üks selline päev, kus nad saadavad siis lisainfot selle kohta, kuidas eemaldada süsteemist nõrkused sel nädalal oli see täpselt samamoodi, välja selgitati eelmisel nädalal üks väga, väga haavatav koht süsteemis, see tekitas palju probleeme Internet Explorer äh, tarkvaraga on võimalus, et need, kes seda kasutavad, äh, selle läbi saavad häkkerid äh, nende inimeste äh, süsteemidesse sisse häkkida. nagu ma ütlesin, see haavat-, see väga haavatav koht tuli välja eelmisel nädalal ja nüüd sellel aas-, sellel nädalal on siis selle lappimiseks nii-öelda tulnud juhised ilmselt kasutad Internet Explorerit niimoodi pahatahtlikult kuid, võib-olla aastaid nende inimeste poolt, kes teadsid, et seal on äh, puudujääk, kas need on riigid võimalik, kas need on kurjategijad, kes seda tegid võimalik. aga mis ma tahtsin öelda, on see, et me tegelikult ei tea ja tõendeid meil ei ole selle kohta, et äh, need on sellised puudujäägid on äh, Microsofti või kõik, ükskõik millise teise meie tarkvaraga varustaja poolt meelega sisse ehitatud meie institutsioonina, kui sellised puudujäägid ähm, välja tulevad, peame tagama selle, et me saaksime oma taristut lappida, nii et äh, need äh, lekked ei oleks enam võimalikud. suur tänu! kaks äh, kolleegi on veel soovinud sõna selles voorus, ma vabandan järgmise paneeli ees juba ette, sellepärast et me oleme natukene hiljaks jäänud, Jan Albrecht, palun. To... suur tänu, suur tänu selle äh, eest, et te kohale tulite. esimene küsimus institutsioonide esindajatele. kas on äh, personaliliikmed konkreetselt äh, neile seatud ülesanne teha, viia läbi testid selle kohta, kas süsteemidesse on võimalik siseneda ja kas te olete institutsioone hoiatanud või teisi julgeolekuameteid, näiteks nagu Belgia politseid, hoiatanud võimalike küberrünnakute eest, et nad hakkaksid nende, avaksid juurdluse ja küsimus härra Printsile, kas te kinnitate seda, et ähm, kui Suurbritannias on riigipüha, eh, siis on eh, tegevus eh, süsteemides märksa aeglasema ja ka lõunaperioodidel. kas see on nii ja mida te ütlete kõik Belgakomi rünnakute kohta? kuidas on Euroopa Parlamendi taristu ühendatud BICS äh, süsteemidega Belgakomis. nii et härra Prints kõigepealt. väga rasked küsimused jälle, ma ei tea mitte midagi äh, puhkepäevadest või lõunapausidest me ei äh, seira GRX või mingisuguseid teisi ruutereid äh,. lühike ja täpne, härra De Suure. ma ei saa siin eriti midagi öelda nende küsimustele vastuseks ma ei saa siin rääkida detailselt sellest, millised on need meetmed, mille institutsioonid on võtnud oma süsteemide kaitseks. kuulge, meie oleme parlament, ütleb härra Albrecht, meil on ikkagi õigus teada, et kas institutsioonid on avanud juurdluse võimalike küberrünnakute osas. Teie küsimus oli konkreetne, et kas me teeme, viime läbi äh, proove ja teste ja kas need on positiivsete tulemustega, ei, ma ei anna sellele vastuseid, me ei räägi seda, kuidas me testime neid süsteeme, me tahame tagada lihtsalt selle, et nendesse ei ole võimalik siseneda. see on mitte ainult teie kui potentsiaalsete kasutajate kaitseks, see on avalik kohtumine. härra Albrecht jätkab ja ütleb, et me ei ole mitte ainult potentsiaalne kasutaja, proua Intvelt, me esitame küsimuse härra De Suurele, et kas on äh, palutud juurdlus avada. mille osas, küsib härra De Suure? ei vastab ta. rääkige täpselt, millest te räägite. juurdlus mille alusel? kas selle asemel, mida me oleme leidnud oma võrgustikes? härra Albrecht. nelikümmend tuhat äh, lehekülge paks dokument Edward Snowdeni vahendusel on ajakirjanik esitanud ja seal on üsna palju selliseid intsidente ka, kus väidetavalt on sekkutud Euroopa, Euroopa institutsioonide süsteemidesse. kas te olete sellest teavitanud ka ametivõime? kui ei ole, siis noh, väga hästi, ma lihtsalt tahan teada. ma vastasin väga konkreetselt. meie nende pressiteadete peale ei võtnud küll ühendust politseiga ja ma ei arva ka, et ma oleks pidanud seda tegema. kui meie võtame ühendust politsei või kohtuinstantsiga või ükskõik kelle muu ka pädevatest asutustest, siis me peame välja selgitama, et kas siis meil peab olema tõendeid selle kohta, et midagi on rikutud, kuhugi on sisenetud ebaseaduslikult, midagi on lõhutud, midagi on varastatud, me ei hakka mingi pressiteate peale võtma ühendust ametivõimudega härra Viella. ma võib-olla saan natukene vabamalt rääkida kui teised selles osas, mis puudutab äh, Euroopa Parlamendi telefonisüsteemi. parlamendile pakub äh, teenust, äh, teenusepakkuja kolmes töökohas. parlamendil on siis lepingud Belgacomiga oranžiga ja postiga, post on Luksemburi ettevõte. ja tõesti, kõik see sõltub meie süsteemide kaitse sõltub siis sellest, kui eh, kaitstud on nende ettevõtete süsteemid. see on asi, mida parlament kontrollida ei saa, aga Euroopa Parlamendis on ka oma sisesidesüsteem ja si sisemine sidesüsteem ehk teisisõnu kõik majasisesed süsteemid, mis on ühendatud kas siis äh, maja või mitmete majadega, kõik need süsteemid on turvatud, krüpteeritud ja neid ei ole võimalik äh, väljastpoolt kuulata nii et kui te helistate äh, teisele mm, kolleegile sisetelefoni kaudu siin Brüsselis ja Strasbourgis, siis kõik see on äh, meie ITEC-i peadirektoraadi kontrolli all ja see on kaitstud äh, väljaspoolse sekkumise eest. nüüd need alarmsüsteemid, häire andmise süsteemid, jah, härra Albrecht, me viime läbi igapäevaseid kontrolle Äh, selle kohta, mis äh, võiks juhtuda ja niipea, kui midagi konkreetset leiame või isegi kui äh, tekib hüpotees võimaliku sekkumise kohta, saadame me selle info edasi turva peadirektoraadile Euroopa Parlamendis, kes on see organ, kes, kellel on võimalus äh, siis sekkuda juba, võtta ühendust siis kas ametivõimudega või kohtuga. meie tegutseme poliitilisel tasandil ja siis, kui tegemist on millegi väga tõsisega ja kolmas võimalus meie jaoks on siis võtta ühendust CERT EU-ga selleks, et äh, saada äh, tõendeid selle kohta, et kas sama asi on toimunud ka teistes institutsioonides ja et kas me peaksime kiirelt kuidagi ühiselt reageerima. nii palju siis minu poolt. suur tänu. härra Tsampaljone, palun. suur tänu. ma saan vastata ainult teie esimesele küsimusele, et kas meil on personal, kes tegeleb äh, sisenemistestidega. Äh, IT-süsteemide end-to-end turvalisus, meil on meetmed, mida me rakendame ja nende tõhusus on võimalik ainult haavatavuse väljaselgitamisega läbi sisenemistestidega, ainult nii me saame välja selgitada, kas see süsteem tegelikult on turvaline ja kas tema ülesehitusstruktuur on turvaline ja kas see kaitseb infot, mis, mida me salvestame meie IT-süsteemid ei ole ühendatud internetiga ja see on iseenesest juba öö, äh, tugev pluss. aga meil on enesekaitse põhimõte käigus ja isegi kui siseriiklikud süsteemid on sise, ühendatud äh, internetiga, siis me peame neid mitteturvaliseks. ja siis üks juhtumile tagajärjena me praegu vaatame läbi siis kaks süsteemi ja praegu käibki siis kaks äh, sisenemistest kesksel tasandil äh, välja selgitamaks see, et kas need esialgsed plusspunktid äh, endiselt tänaselt veel kehtivad ja kas nad on ka tõhusad mis puudutab meie uut Office süsteemi, meie võrgustikku, eh, millega me oleme ühenduses siis mitte ainult eh, avalikkusega, vaid ka teiste Euroopa Liidu institutsioonidega. meil on samasugune turvalisuse sertifitseerimise põhimõtte käigus, kus eh, see sisenemistest on see viimane tempel, mis annab õiguse süsteem käivitada kui ei ole see tulemus positiivne, siis see süsteem toimima ei hakka. suur tänu. suur tänu. ja viimasena saab küsida oma küsimuse proua Ernst ja kui me vastame küsimustele täpselt ja kiirelt, siis me saame selle esimese paneeliga viie, kuue, seitsme minuti pärast ühele poole ja saame siis päevakorrast ka niimoodi kinni pidada no päevakorrast me oleme ammu juba maas tegelikult, aga üritame piirata kahjusid nii palju kui võimalik, proua Ernst. aitäh. ma ei tea, asi on ju nüüd, et oleme jõudnud punktini, kus asi on meis eneses ja puudutab meid. ma ei arva nagu oleks siin, nagu siin juba korduvalt rõhutati, et me peame rahulduma mingite üldsõnaliste avaldustega. ma leian, et see ei ole loomulik. ma tahaks rääkida krüpteerimisest. kas te saaksite selgelt vastata, miks saadikutel, kaastöötajatel, eh, nend-, miks neil ei ole GPC võtit eh, selleks, et meile krüpteerida, krüpteerida, miks? miks seda ei saa teha? kas te põhjendaksite, miks see nii on? kolleeg härra Desiree juba ütles, et IT-valdkonnas töötab nii ja nii palju inimest, nüüd ma tahaksin meeleldi teada, kui palju neist tegeleb otseselt Euroopa Parlamendi infoalase eh, infoturbega või mitte ükski ja kolmandaks, kas on olemas äh, sõltumatuid auditeid, kas neid korraldatakse, äh, kes äh, on õigus neid teha, kas neid on üldse kunagi läbi viidud? <clears throat> et me saaks nagu üldse rääkida sellest, et jah, turvalisus on tagatud ja endiselt Euroopa Parlamendi huvides rääkides, kas te tõesti saate välistada, et need edukad rünnakud juhul kui neid on olnud või kui neid tuleb, et siis äh, saab äh, sissetungija kasutada parlamendi andmeid ja andmebaase selleks, et tungida äh, järgmistesse, järgmise institutsiooni andmebaasidesse. kas seda on tehtud, et seda üldse välistada? ja mida te teete selleks, et avastada viirusid ja pahavara, mida te selleks konkreetselt teete? nüüd läbipaistvus, kui tulevad rünnakud Euroopa Parlamendi aadressil või kui on tulnud, siis millal ja kui detailselt ja keda te teavitate? millistel eelistel teavitatakse niisugustest juhtudest fraktsioonide liikmeid, saadikuid. kui meil on veebiülekande istungid, siis ka selles kontekstis ma tahaksin teada, kuidas sellisel juhul on lood infoturbega, küsimusi on palju, aga ma tahaks ikkagi vastuseid. see sissetungimise kontroll, sellele vist vastas vastati juba, aga mitte täielikult, selle esitas äh, kolleeg Albavelt ja ega meil ei olegi lootust ilmselt detailsemaid vastuseid saada. üldistele küsimustele turvalisuse kohta muidugi saab vastuseid, aga need ei ole äh, nii äh, tähtsad. aga uurimise seisukohast võib-olla annaksime nüüd sõna meie külalistele oui, merci beaucoup et, et ce sont tous. suur tänu, mm, need küsimused on kõik täiesti ähm, pädevad ja olulised. ja nüüd elektroonilisest allkirjast rääkides. nagu te teate äh, muide, äh, me oleme äh, elektronallkirja alles hiljuti juurutanud ja see ei ole veel selline äh, vahend, mida igapäevaselt kõik kasutaksid, seda kasutatakse ainult hetkel äh, pilootprojektina äh,, see on nagu katsefaas äh, ja see ei ole veel muutunud üldkasutatavaks instrumendiks. Äh, põhjus, nagu te isegi ütlesite, on selles, et tuleb täpselt defineerida, milline äh, äh, turvatase peab olema määratud elektronallkirja kasutamisele. järgmiseks, äh, need sissetungimise testid, jah, me teeme küll selliseid teste, teeme neid pidevalt ja äh, muidugi püüame niisuguseid kontrollteste koos CERT-iga teha, kui te arvate, et see võiks olla äh, teie jaoks kasulik ja, ja tahaksite veel äh, välisauditi, sõltumatu auditi korraldada, siis mina toetan seda mõtet. aga, aga ikkagi, meie teeme niikuinii teste, turvateste äh, ja vaatame ka, kus on siis neid lünki. samas see on nii-öelda sisekontroll, aga äh, välisauditi suhtes olen mina küll positiivselt meelestatud. Äh, kindlasti võiks ka väljaspoolt keegi äh, turvateste teha, kuid see muutub kasutuks, kui seda tehakse ainult parlamendis teisest küljest sellest oleks palju rohkem kasu, kui äh, vähemalt kahes Euroopa Liidu suures institutsioonis, kellega äh, parlament koost-, äh, koostööd teeb, tehtaks ka selliseid auditeid. ma mõtlesin siinkohal komisjoni ja nõukogu. ja sellega ma jõuan nüüd kolmanda küsimuse juurde. kui et kas saab olla tõesti sajaprotsendiliselt kindel, et, et Ähm, võib kuidagi institutsioonidest mööda minna ja ikkagi kuidagi rünnata meie süsteemi. ei, muidugi sada protsenti ei ole olemas siis sajaprotsendilist kindlust, kuid äh, CRTU-ga oleme me püüdnud lüüa sellise, luua sellise süsteemi, mis annab kohe meile äh, hoiatuse, kui midagi juhtub kui näiteks teises institutsioonis, komisjonis äh, toimus mingi intsident, äh, tuleb hoiatus otsekohe parlamenti ja me saame otsekohe meetmeid võtta, äh, et ära hoida sama tüüpi rünnakuid parlamendis selline käitumine on toiminud täiesti, selline mehhanism, kaitsemehhanism äh, on äh, täiesti tõhus, aga ikkagi sajaprotsendilist kindlust ma teile ei anna. esinaine palub, et äh, külaline lõpetaks ja annab järgmisele külalisele sõna. härra Desöör, rääki-, rääkides BEC krüpteerimisest või mingist muust krüpteerimisest, ega see, seda ei ole sugugi lihtne teha. me suhtleme ekspertidega ju igapäevaselt ja neid krüpteerimismeetodeid valida on väga keeruline. muidugi oleks äh, hea, kui oleks lihtsasti rakendatavaid äh, meetmeid, millega saaks ähm, faile ja äh, elektronsuhtlust kaitsta e, emaile äh, me, meil on ju kõige keerukamad eh, tarkvaraseadmed eh, ja, ja riistvara või tarkvara ja eh, riistvaraseadmed, parimad turul olevad tooted, kuid me teame, et ehm, nende tootmine on siiski kontsentreeritud ühte maailmajakku, mis ei ole sugugi Euroopa ja minu ähm, sõnum võib-olla siin lugupeetud komisjonis oleks see, et tehnilised lahendused krüpteerimiseks, avastamise, sekkumiste avastamiseks, pahavara avastamiseks ja nendele ohtudele vastamiseks ja turvalise pilve loomiseks, mitte ainult siin institutsioonide tasandil, vaid ka üldse riikides, selleks, et seda saavutada, seda tuleb teha Euroopa ettevõtetega, Euroopa tehniliste lahendustega see annaks meile suure eelise tulevikus. suur aitäh, nüüd me oleme oma esimese koosoleku osaga lõpule jõudnud, oleme küll kakskümmend minutit taas ajast maas. ma vabandan selle eest, igal juhul suur aitäh meie külalistele. ja kindlasti võib äh, tänase äh, arutelu põhjal ka järeldusi teha äh, igal juhul on see huvitav või oleks see huvitav panus ka eelarvedebatti. see hoogustub järjest enam ja kui ma eh, kuulen jälle seda, kui palju meie vastased investeerivad, siis kas me ei peaks ise samuti eh, suurendama investeeringuid turvalisusesse? suur aitäh igal juhul kõigile ja nüüd kutsun järgmised külalised siia ette meie poodiumile. nüüd vahetatakse nende nimesildid välja okay, colleagues um,. hea küll, kolleegid. To start uh, session two. alustame nüüd parlamendi järelevalve osaga meie koosolekust. Äh, see puudutab siis massilise äh, pealtkuulamise ajastut. see on osa äh, Euroopa Parlamendi kuulamistest, oleme juba kolmandasse vooru jõudnud. teen ettepaneku et meie külalised äh, kaks teemat ühendaksid. kuulame kõigepealt kolm äh, äh, sõnavõtjat ära, siis esitame neile küsimusi. kõigepealt härra Armand de Deger, see on Belgia senati ähm, asepresident ja ta on Belgia luure- ja julgeolekutalituste järelevalve alalise komitee esimees ning Irapai tema on siis niinimetatud komitee R ähm, ehk luureteenistuste järelevalve komitee esimees ja äh, kolleeg Moresi kõr, äh, kõrval on härra Karsten Lauritsen, kes on Taani Folketingi õiguskomisjonist tere tulemast kõigile, meie rutiin on muutumatu, külalistele antakse maksimaalselt kümme minutit sõna, te võite ennast tutvustada ja, ja eh, siis otsustage, kuidas te ise eh, siin eh, jagate selle kõneaja. kõigepealt härra Tedeker suur tänu, proua esimees, ma tahaksin kõigepealt äh, tänada teid äh, küllakutse eest, äh, teie komisjoni ja, ja Belgia senati vahelised suhted saavad sellega kinnitust. mõned aastad tagasi ma juba käisin teie ees Echeloni juhtumiga seoses, mis oli praeguste probleemide vaheetapiks nii-öelda ma tahaksin alustuseks teile väga lühidalt rääkida sellest, milline näeb välja Belgia järelevalvesüsteem. sellepärast, et kogu see problemaatika on minu meelest seotud ka järelevalve võimega luureteenistuste üle. ma tuletaksin teile meelde, et õiguslik raamistik kaheksateist juuli üheksakümne ühe esimesel aastal meie vastavasisuline seadus võeti vastu üle kahekümne aastasega tagasi, see puudutab siis Belgia senati kontrolli politsei ja julgeolekuteenuste osas. parlamendil on seega võimalus parlamentaarset järelevalvet rakendada julgeolekuteenistuste üle ühelt poolt ja politseiametkondade üle teiselt poolt. tänases kontekstis ma tahaksin kõigepealt rääkida ainult äh, julgeolekuteenistuste ülesest kontrollist. selleks, et hinnata meie tõelist kontrolli äh, võimsust, äh, tegemist on siis julgeolekuteenistusega, ühelt poolt siis tsiviilteenistus ja teiseks relvajõudude üksuste üle peetav järelevalve. meil on see nimetatud kurikuulus komitee R, mis kom-, eh, Belgias viiakse seda järelevalvet läbi parlamendis eh, ainult senati poolt eh, ja tulevikus, arvestades senatit eel, senatisse läbiviidavaid muudatusi, tulevikus jääb see esindajate koja ülesandeks. meil on erikomisjon, kelle eesmärgiks on siis järelevalvet pidada, see sena-, senati komisjon, sinna kuulub viis senaatorit ja seda juhitab, juhib eh, siis eh, senati eh, spiiker. Nemad siis komisjon R tegevust kontrollivad ja senati nimel siis esindajate koja komisjon jälgib komisjon R tegevust, vaatab seda, mis seal tehakse edastatakse meile juurdlustoimikud ja äh, see, ka see, millised on nende soovitused ja lõppjäreldused. komitee R ise sinna kuusnub kolm liiget, sinna kuulub kolm liiget, härra Rapai on selle R-komitee esimees, selle liikmed valib senat, komitee R siis vastavalt kontrolli uuringutele eh, kontrollib seda, et kas julgeolekuteenistuste tegevus on olnud mõistlik, eh, kas vastab õigustele ja vabadustele ja üksikisiku vabadustele ja kas tegemist on tõhusa tegutsemisega ja et kas on tegevus koordineeritud, kõigepealt siis kontrollitakse seda, kas üksikisiku vabadustest on kinni peetud ja teiseks kontrollitakse seda, kui tõhus see süsteem on. Nad võivad esitada omapoolse arvamuse poliitiliste meetmete kohta, see ei ole siduv ettepanek, mida tuleks siis sisse tuua seadusandlusesse. ja muidugi need ettepanekud peavad vastama seadusandlusesse. parlamendi organ on R-komitee täiesti eh, eraldiseisev julgeolekuteenistustest, eh, keda nad kontrollivad. Nad eh, panev, äh, edastavad oma info ministritele ja parlamendi järelevalvekomisjonile, vastutavad ministrid on siis kaitseminister ja peaminister, kui see on vajalik, ja teistele pädevatele ametiasutustele, näiteks nagu välisministrile teatud äh, tingimustel, kus äh, nad siis teevad oma järeldused vajalike meetmete osas parlament võib ära kasutada kontrolli uurimusi selleks, et käivitada algatusi seadusandlikul tasandil ja äh, see annab nendele võimaluse siis rakendada meie kontrollipädevust äh, täidesaatva võimu üle. prism äh, afääri osas on meie järelevalvekomisjon kutsunud komitee R, R-komiteed ülesse käivitama kolme äh, uuringut, millest räägib härra Rapai, on täiesti selge, et parlamendi järelevalvekomisjoni seisukoht on, et äh, massiline äh, side äh, pealtkuulamine äh, nii-öelda sõp-, allieeritud või äh, sõbralike riikide vahel äh, sellel selle väite alusel, et tegemist on terrorivastase võitlusega, millega me loomulikult, milles me toetame oma partnereid, aga selline massiline jälitamistegevus läheb vastu meie seadusandlusele ja põhimõtetele. terrorivastane võitlus äh, ei tähenda seda, et igasugused sammud on õigustatud äh, see ei äh, õigusta äh, massiliste andmete Äh, kogumist arvestades seda, et ilmselt on tõesti meie infosüsteeme, süsteeme massiliselt jälgitud nii-öelda äh, väidetavalt siis Ameerika ametivõimude poolt, ma räägin väidetest, sellepärast et äh, uuring käib ja juurdlus käib ja ma ei taha öelda midagi jaatavas kõneviisis, enne kui see asi on selge. nii nagu ka eelkõnelejad väga palju juurdlusi on avatud, millel on kindlasti väga äh, suur tähtsus. Need, see massiline jälitustegevus, seda ilmselt on tehtud ka Euroopa Liidu liikmesriigi toetusel, mis on ka põhimõttelise tähtsusega küsimus minu meelest. ja see tähendab seda, et äh, meil on vaja leida ühtne vastus Euroopa Liidu tasandil ilmselgelt. ja see peab olema eraldiseisev sellest, mida võivad teha liikmesriigid omapäi. kuid ma arvan, et äh, olukorra analüüs, me räägime NATO liitlasriikidest, ärgem unustagem seda, et NATO on peamine instrument äh, julgeoleku ja kaitse tagamiseks Euroopas peab minu meelest olema läbi viidud ka NATO-s ja tuleb väga täpselt rääkida sellest, millised on liitlaste vahelised suhted, sest see on siiski üsna üllatav, et liitlased omavahel üksteise tagant nuhivad. mis mulle tundub olevat ka ohtlik ja see võib-olla juba praegu ongi nii, et teatud Euroopa Liidu liikmesriigid peavad Ühendriikidega kahepoolsel tasandil läbirääkimisi kokkuleppe osas ja sellepärast ma räägiksingi pigem siiski sellistes, sellisest tööst Euroopa Liidu sees ja NATO sees. kõige suurem probleem, mis selle kõigega kaasneb ja mis on koormaks Euroopa valitsustele, äh, selle puhul me näeme täpselt samasuguseid arenguid, kui me nägime Echeloni osas kümme aastat tagasi, nimelt üsna mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid Äh, teevad täpselt sedasama asja, milles on äh, süüdistatud ameeriklasi. hiljuti alles oli Prantsuse telefonis üks ähm, debatt, kus härra Atali istus ka laua taga, rääkis seal täiesti üksikisiku nimel, aga äh, ta ju oli ometigi Elisees aastaid riigisekretär ja ta rääkis oma kogemusest ja seal oli ka teisi Eh, teadjaid laua ümber ja ütle, kes ütlesid, et, eh, et Prantsusmaa teeb sedasama ja teeb seda ka tulevikus, see on täie, see on praegune reaalsus, eh, mis puudutab siis pealtkuulamist. ma räägin Prantsusmaast, aga kõik suured Euroopa riigid teevad sedasama teisel tasandil. aga see on meie tänane reaalsus ja seega me tuleme ikka ja jälle tagasi põhimõtteliste küsimuste juurde, mida ei peaks äh, otsustama mitte äh, teie sarnane komisjon ega ka järelevalve liikmesriikides. ma tuletan teile meelde, et enamus Euroopa Liidu liikmesriike ei ole veel taganud äh, oma julgeolekuteenistuste üle parlamentaarset kontrolli. see on element, mis aga tundub olevat väga oluline. ja ma arvan, et liikmesriikide vahel ja NATO liikmesriikide vahel äh, peaks hea käitumise tavad äh, sisse tooma ja nendest peavad kujunema reeglid ilma igasuguse naiivsuseta muidugi, aga me peame üritama äh, vältida seda, et tegi, et sõlmitakse kahepoolseid kokkuleppeid ainult sellepärast, et see Euroopa kindlasti kahjustaks. nüüd äh, pealtkuulamised, sellest räägiti ka eelmises paneelis, need süüdistused äh, on viinud meid mõtlema, mõtetele Euroopa sõltumatu süsteemi kujundamise järele. enamus süsteeme, mida me ju kasutame, ei ole Euroopa süsteemid ja sellega kaasnevad loomulikult teatud riskid ja me teame täpselt, mis need riskid on. me teadsime, olime kursis nende riskidega ka siis, kui me need äh, süsteemid endale soetasime aga äh, Euroopas, kus on üle poole miljoni, poole miljardi inimese, arvan ma, oleks täiesti mõistlik välja kujundada oma süsteemid ja nüüd annaksin sõna üle härra Rapaile. proua eesistuja, loomulikult ühinen härra Dedekeri tänusõnadega, loomulikult on oluline koostööd teha ka liikmesriikide järelevalveorganitega mm nii nagu ka teiste Euroopa Liidu institutsioonidega. Belgias, nagu ma ütlesin, on kaks, kahte tüüpi öö, ähm, luureteenistused, kõigepealt tsiviilluure, äh, mis on nagu sisejulgeoleku eest vastutav ja allub Justiitsministeeriumile. teine äh, valdkond on siis ähm, sõjaväeluure, mis kuulub Kaitseministeeriumi alla, nendel on ka volitusi välismaal tegutseda ähm, tuleb äh, tähele panna seda, et meie äh, luuretalitustel ei ole ei kohtu ega politsei pädevust. kontrolli teostatakse luureasutuste üle läbi muidugi täitevasutuste poolt, erikomi-, komisjoni poolt ja nagu siin härra Tedeker rääkis ka eh, komitee R poolt, sinna kuulub kolm liiget, kelle määravad ametisse siis senati liikmed ja see eh, tagab komitee sõltumatuse ministritest, see on siis eh, täitevasutustest ja ka erinevatest teenistustest. Ähm, muidugi ähm, me oleme juba pikka aega tegutsenud kõigepealt Ehm, me ehm, algatame ise uurimisi, siis kui näiteks parlament või ministeeriumid meie poole pöörduvad või siis, kus parlamendi järelevalvekomisjon meie poole pöördub või kui on mõni eraisik meie poole ehm, kaebusega pöördunud. meie komitee loodi kakskümmend aastat tagasi ja me oleme läbi viinud rohkem kui kakssada uurimist, näiteks SWIFT, siia äh, jäi ülelennud, Echelon äh, ja samuti oleme ka Justus Lipsuse pealtkuulamist uurinud. Äh, meie komitee kontroll tegeleb eelkõige sellega, et uurida, kas on tagatud õiguspärasus, seadust järgitud ning kas on koordimine, koordineerimine toimunud tõhusalt, nii nagu mm, paljud teisedki, kuid erinevalt äh, hollandlastest kontrollime ka luureasutuste töö tõhusust. meie põhiülesanne on muidugi kodanikuõiguste tagamine, aga ka tagada see, et luuretalitused äh, asjakohaselt töötaksid. nüüd teiseks, alates kahe tuhande kolmandast aastast Äh, on sõjaväel luurele antud täiendavaid volitusi, nad saavad pealt kuulata näiteks ka välismaal, aga muidugi väga kindlal eesmärgil, selleks et äh, Belgia sõjavägesid, Belgia kodanikke välismaal kaitsta. Äh, kahe aasta eest anti ka ähm, täiendavaid volitusi, nimelt valida, millistel sagedustel ähm,, otsida erinevaid sagedusi, mille, mille kaudu saab siis pealt kuulata. loomulikult see oli ka üks äh, küsimus, millega meie kui järelevalvekomitee tegeles. ja lõpuks nüüd äh, luureandmete kogumise seadus äh, järgi said kahe tuhande kümnendal aastal meie äh, luureasutused täiendavaid volitusi koguda näiteks pangaandmeid. meie komitee sekkub nagu vahendajana ja kontrollijana, kui näiteks ähm, Äh, on ähm, otsuseid edasi kaevatud või kohtuotsused edasi kaevatud, meie otsused on lõplikud. loomulikult järgime proportsionaalsuse vajaduse e, e, põhimõtet ja lähimuspõhimõtet. jällegi kahe tuhande kümnenda aasta seadus ei puuduta Äh, ei äh, midagi muud kui neid operatsioone, mis on Belgia äh, territooriumil läbi viidud ja luureoperatsioonid peavad olema alati täpselt ähm, mm, suunatud. niisugust, mingisugust massilist pealtkuulamist ei saa toimuda. me oleme siis senati taotlusel kolm uurimist läbi viinud, millest ma võib-olla räägiksin natukene lähemalt ja võib-olla paar sõna räägiksin veel ühest uurimisest. Äh, muidugi tuleb teada, äh, mis oli meie eesmärk, kõigepealt äh, uurida, kas on võimalik riigi poolt massilist jälitustegevust organiseerida ja kas seda saavad teha näiteks meie liitlasriigid seetõttu me eh, pidime kontrollima, mida Belgia talitused teavad või mida ei tea, kas nende teadmisel on midagi toimunud või ei ole ja kas, kui nad midagi teada said, eh, nad teavitasid eh, õigeaegselt ka ametivõime see äh, uurimine alles käib, järgmisel nädalal toimuvad veel kuulamised, see on kogu informatsioon, mis ma teile saan anda. Ähm, muidugi ähm, mingeid järeldusi ma praegu veel ei äh, saa teil siin tuua, need teine uurimine, see puudutas andmekaitset ja, ja rahvusvahelisel tasandil andmekaitset. me oleme juba aastaid eh, rõhutanud seda, et meil peavad olema infovahetuseks eh, erinevate riikide luuretalituste vahel, ma rõhutan, demokraatlike eh, riikide vahel erireeglid. ja kolmas uurimine, see puudutab uurimist Eh, seoses eh, kommunikatsiooni eh, pealtkuulamisega või, või või ka internetisuhtluse jälgimisega, kui see võiks ohustada Belgia majandus- ja, ja teaduspotentsiaali. neljas puudutas advokaatide, hollandikeelsete advokaatide kaebust. meie eesmärk on muidugi äh, koguda oma missiooni täitmiseks kõik tekstid, samuti on meil pädevus äh, kuulata ära äh, kõik vajalikud isikud, mingid ähm, ametisaladust ei tohi meile takistuseks või ettekäändeks tuua ja meil on ka ligipääs kõikidele vajal-, uurimisele vajalikele dokumentidele. meil on oma arhiiv ja me võime ähm, ka äh, valida eksperte ja spetsialiste uurimiseks. Äh, esimestele küsimustele on äh, luuretalitused meile juba vastanud, teine voor küsimusi on neile ka esitatud ja kuulamised ning briifid toimuvad ilmselt järgmise nädala jooksul nii nagu teie komisjongi mm, oleme praegu me äh, info kogumise faasis, ma ei saa siin ennatlikult rohkem teile teadmisi jagada, äh, aga äh, võin juba öelda, et on tulnud päevavalgele uusi paljastusi, aga mis edasi saab, ma ei oska öelda. aga tahaksin teiega jagada siiski kahte mõtet, mille meie arvates äh, Ehm, võiks järgida. Euroopa Parlament võiks näiteks Euroopa tasandil eh, midagi rohkem ära teha. kahe tuhande kümnendal aastal korraldati Euroopa Parlamendi poolt parlamentaarse eh, järelevalvekomisjonide eh, kohtumine, kuues kohtumine, seal osales ka Norra eh, ja Šveits, seal võeti vastu eh, Brüsk-, Brüsseli deklaratsioon, seal öeldakse, et me tunnistame vajadust intensiivsema infovahetuse järele parlamentaarse kontrolli eh, organite vahel ja mm, European Network of National, National Intelligence Reviewers veebilehtkülg avati, aga muidugi peale Norra ja Hollandi andmed ei ole seal eriti midagi, natukene pettust valmis, pettumust valmistav kindlasti võiks Euroopa Parlament niisuguse koostöö osas midagi rohkem ära teha ja professor Cameron rääkis ka sellest eelmisel nädalal ja loomulikult, kui parlament soovib, siis äh, oleme ka meie valmis toetama nimetatud veebilehte. teine element, kindlasti teate seda kolmanda osapoole mõtet, või seda reeglit, mida on sageli kasutatud. see on väga oluline, aga seda ei tohi vastandada äh, kontrolliorganitele, nii nagu eelmisel nädalal professor Cameron ütles, äh, järelevalvajad ei ole kolmas osapool. Belgia kontrolliorgan saab sellest reeglist samuti aru, aga loomulikult me suhtume küsimusse ettevaatlikult, et ei ohust et me kuidagi ei ohustaks ka meie ähm, luuretalituste tööd. seda probleemi on kontrolliorganite seitsmendal kongressil arutatud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Berliinis ja meil on alati ähm, võimalus järgmisi samme astuda äh, selle mõttega ma täna lõpetaksingi, kuid ma olen valmis teie küsimustele vastama. tänan. suur tänu. suur aitäh. annaksin siis nüüd meie äh, Taani külalisele, härra Lauritsenile sõna, palun. Eh, aitäh. kõigepealt ma tahaksin tänada küllakutse eest tulla teie ette ja et anda teile lühiülevaade sellest, kuidas toimib Taani parlamentaarne kontrollisüsteem julgeolekuteenistuste üle ja kuidas meie näeme kodanikele nuhkimise problemaatikat. lühidalt tahaksin öelda meie kontrolliorganite kohta ja siis tahaksin peatuda sellel, milliseid algatusi on teinud Taani parlament ja valitsus Eh, seonduvalt käesoleva nuhkimiskriisiga. Eh, tahaksin rõhutada, et Taani on selles valdkonnas väga progressiivne riik. alles möödunud aastal eh, me lõime ka õigusliku aluse meie luureteenistuste tegevuseks ja see õiguslik alus nägi eda, ette ka sõltumatu järelevalveorgani, nõnda öelda, nõnda öelda parlamentaarse kontrolli tagamiseks luureteenistuste üle, kuid see järelevalve tegevus on väga piiratud iseloomuga ja ka volitused on parlamentaarsetel kontrolliorganitel väga kitsad me, me ei saa korraldada näiteks kuulamisi või midagi sellist, aga see organ võib äh, tegeleda kodanike kaebustega ja kontrollida, kas nende andmekaitsealaseid õigusi on rikutud või mitte. Äh, parlamendi kontrollorgan, see tegutseb meil juba aastaid. see on Taani äh, Folketingi kontrollkomisjon, sinna kuuluvad parlamendisaadikud saavad siis tõepoolest järelevalvet teostada, arendada dialoogi luureorganitega, lähtudes möödunud aastast vastu võetud seadusest selline kontrollorgan tegutseb juba ammu, ehkki seadus ise võeti vastu alles möödunud aastal. Äh, aga see komisjon ei saa asuda ise tegutsema, vaid ta, talle saab anda ülesande äh, näiteks valitsuse äh, kaitseministeerium. tegelik kontroll see ju tegelikult ka ei ole. tuleks jälgida seda, ta peab jälgima seda, kas seadusi ei rikutaks ja juhul, kui need avastavad seaduse rikkumise, siis on võimalik see küsimus eh, edasi anda arutamiseks ja uurimiseks, seega te tegutsetakse eeskätt kontrollina. see on meie Taani süsteem. see, mis puudutab aga praegu käimasolevat debatti, siis eh, tähendab see seda, et loomulikult tuleb senisest enam pöörata tähelepanu andmekaitsele ja kui jälgida, eh, uurida seda, milline on elanikkonna eh, usaldus eh, luureorganite, julgeolekuorganite suhtes, siis peab ütlema, et see usaldus on väga kõrge ja selline usaldus on täiel määral olemas, võib-olla isegi on see usaldus liigagi suur. Läinud aastal pöörasime senisest enam tähelepanu andmekaitsele mitte ainult seonduvalt Snowdeni paljastustega ja sellega, et näiteks proua Merkeli telefoni kuulati pealt, vaid ka seoses sellega, et Taanis oli juhtum, kus äh, noor Rootsi häkker sai juurdepääsu Eh, tohututele eh, infohulkadele ja pikka aega ei torganud see üldse mitte kellelegi silma. mitu kuud järjest. ta öö, eh, suutis saavutada juurdepääsu kõikide politseiametnike e-kirjadele, kuna ta häkkis nende salasõnad jah, siis ta tuvastati, avastati, seal meil ei saanud öelda nii, et olid mingisugused tohutud võõrriigid ja võõrjõud, tegemist oli ainuüksi ühe üksiku noormehega. ta püüdis küll arvutikaenlase jalga lasta, aga sama päeva õhtul võeti ta kinni loomulikult kujutab see endast meie jaoks väga suurt äh, väljakutset ja meil on väga oluline, et niisugused turvalüngad saaksid äh, täidetud. loomulikult äh, kaasnes selle juhtumiga öö, nii mõnigi kavatsus midagi ära teha, valitsus pole aga seni midagi erilist korda saatnud. väideti, et õigus Äh, justiitsministri teadmisel äh, teadaolevalt ei ole kedagi pealt kuulatud. kui täpselt seda kõike aga uurida, ähm, on eraldiseisev küsimus, sest väite peale niikuinii ei ole midagi teada, siis mida te seal uurima õieti hakkate? ka need, kes jälgivad isikuandmete kaitset, nad soovivad ära oodata Euroopas alanud uurimiskomis-, Euroopa Parlamendis alanud uurimiskomisjoni tegevuse ja selle töö järeldused ja tagajärjed. kõige olulisem on meie jaoks õiguslik alus ja selle olemasolu, et seda tegevust tõepoolest ellu viia me ei, praegu on raske öelda, kas ja mil määral tuleb olemasolevat seadusandlust täiendada. parlamendi kontrollkomisjon on ju kreemium, kus tegelikult arutelud toimuvad konfidentsiaalselt ja seetõttu ei ole nad avalikustatavad. seetõttu ei saa ma selle kontrollkomisjoni kohta täpsemalt mitte midagi öelda. aga selge on see, et Taani valitsus on osutunud surve all olevaks, seetõttu peab Taani senisest süvenenumalt selle küsimusega tegelema ja vaatama, kuidas oleks tõesti võimalik Taani kodanike isikuandmeid kaitsta, muuhulgas internetis. on olnud ka kriitikat selles osa, et Taani peaminister ja just mini-, justiitsminister on teinud katset luua mingit niisugust süsteemi, mis ei ole piisavalt läbipaistev. ja loomulik on see, et kodanikele see ei ole meeltmööda ja nad kahtlevad, kas midagi olulist selles osas hakkab üldse muutuma. ma pean ütlema, et meil tegelikult äh, Taanis puudub säärane järelevalve kontrollisüsteem luureorganite üle. võib-olla tahetakse sageli jätta kodanikele muljet, et, et, et kontrollitakse ja jälgitakse ja nii edasi, aga tegelikult ei ole asi sugugi nii Taani parlament on keskendunud praeguseks sellele, et äh, täpselt vaadata, et mitte äh, liiga kaugele koguni kõigi nende turvameetmetega minna, lähtudes viimastest sündmustest. Läinud aastal äh, koguti andmeid selle kohta, Äh, kuidas liiguvad taanlased äh, internetis ja tegelikult ei ole see üldse proportsionaalne. ühelt poolt see uurimus, <clears throat> niisuguste uurimuste politsei ja luureorganite tegevuse vahel Äh, kõik on, see küsimus taandub küsimusele proportsionaalsusest. üks asi on tavakodanikud, teine asi on äh, kuritegevus, äh, rahvusvaheline terrorism. kuid selge on see, et me peame nende küsimustega edasi minema, aga me tahaksime oodata siiski ära, kuhu selle aruteluga jõutakse Euroopa Liidu tasandil. nüüd, kui see, mis, nüüd seda, see osas, mis puudutab libe komisjoni tegevust ja minu isiklikku seisukohta. Ehm, ausalt öeldes tunnistan, et mina olen väga mures andmete turvalisuse pärast, nii minu isiklike andmete kui ka Euroopa tasemel olevate andmete pärast. see tähendab seda, et me peaksime tõepoolest välja töötama midagi muuhulgas seadusandlikul tasandil, mis oleks tõhus kogu Euroopa tasandil. sellest võib kujuneda Euroopa pilvelahendus või midagi muud selle sarnast, siin on olnud juba nii mitmeid algatusi. me tõepoolest tervitame jõulisi samme, sest ma olen täiesti kindel selles, et isikuandmete kaitse osas tuleb tõepoolest midagi reaalset ära teha. olen, see oli see, mis ma öelda tahtsin, olen valmis vastama teie küsimustele. suur aitäh, härra Lauritsen nüüd oleme küsimuste-vastuste juurde jõudnud. Ähm, kahjuks peavad mõned meie kolleegid lahkuma. täna lõpeb meie parlamendi töönädal ähm, ja kahjuks peavad mõned lennukile jõudma. aga kõigepealt äh, annaksin sõna raportöör Claude Marasile. suur tänu, ma ka vabandan selle eest, et kolleegid on lahkunud, see ei äh, peegelda kuidagi teie seisukohtade kvaliteeti mida me üritame saavutada taolistel istungitel, on see, on saada mingisugune pilt kokku sellest, kuidas erinevates parlamentides eh, on see asi eh, korraldatud ja mis on eh, järelevalvesüsteem erinevates liikmesriikides ja seega ma pöörduksingi meie kolleegide poole Belgia senatist. esimene küsimus, me tahtsime teatavat selgust selle kohta, et kas Belgia järelevalve komisjonil on ka rahvusvaheliste ülekannete osas äh, mingisugune kontroll. mulle jäi mulje teist mõlemast, et teie praegused äh, pädevused on üsna laialdased ja teieni jõuavad üksikud kaebused, mis on juba iseenesest parem süsteem kui teatud järelevalvemudelite osas ja see tagab teatava avatuse ja tundub, et tõesti tegemist on väga põhjaliku süsteemiga, kus arvestatakse neid äh, üksikuid kaebusi. minu küsimus on aga see, et kas teid see kolmanda osapoole reegel pidurdab? Prism ja NSA süüdistuste puhul, kas teile tundus, et teie järelevalve ähm, korraldus, arvestades neid äh, süüdistusi, SWIFTi kohta, arvestades seda, et te olete belglased ja et Euroopa Liidu institutsioonid asuvad teie territooriumil, kas teile tundus, et teie järelevalve äh, süsteem, kas see oli lihtsalt, äh, ei vasta nende, sellele, mis tegelikult toimub äh, kas te arvasite, et on vaja reformi, sest et erinevad äh, liikmesriigid on, äh, erinevatest liikmesriikidest meieni infot jõuab selle kohta, et ilmselt neid süsteeme oleks vaja öö, äh, kaasajastada. nii et mis on teie seisukoht? kas te olete rahul oma järelevalvesüsteemidega ja kas teid takistab kolmanda osapoole reegel? ja Taani kolleegile ma tahaksin ka ühe küsimuse esitada meieni jõudsid tõendid äh, ka Rootsi kolleegide käest, kes vastutavad ähm, Rootsis järelevalve eest parlamendis. Äh, süüdistusi on äh, Põhjala riikide järel nuhkimise kohta, sealhulgas Taani. Te ütlesite, et neid süüdistusi ei olnud väga palju, aga siiski mõned Te ütlesite, et järelevalvesüsteem praegu Euroopa Liidu süsteemis ei, ei ole saanud piisavat tähelepanu. see on kindlasti üks äh, nendest juhtumistest, mis võib-olla Taanis oleks ärevust tekitanud avalikkuse sees seas, kas äh, oli see nii, kas selle tulemusena on plaane reformida järelevalvesüsteeme ja kui, siis millist mudelit te kasutate, millest te lähtute, kas mõnest konkreetsest liikmesriigist või, või kujundate mingit Põhjala mudel, mudelit? meie tahaksime keskenduda sellele, et välja kooruks parem järelevalvemeede, arvestades seda, kui palju praegu on äh, tehtud süüdistusi selle nõrkuse kohta kas äh, on äh, teil mingisuguseid selliseid mõtteid? suur tänu, Claude. ma paluksin siis, et äh, meie külalised vastaksid samas järjekorras, nagu nad enne said sõna, nii et härra De Becker, ma teen väga lühidalt. ja härra Rapai vastab siis ka. mis puudutab meie käsutuses olevaid vahendeid selle niinimetatud rahvusvaheliselt olulise nähtuse puhul ma juba ütlesin, et äh, kümme aastat tagasi, kui Echeloni äh, afäär välja tuli, viidi läbi kümnes par-, kahes parlamendis uurimine, senatis, Belgias ja Euroopa Parlamendis, me olime ainsad kaks, kes asjale sekkusid, kes asjas üritasid selgust leida. meie R-komitee on oma töö ära teinud koos julgeolekuteenistustega teatud info jõuab komit-, R-komiteesse, nemad sorteerivad välja selle, mida antakse edasi ja mida ei anta edasi, võttes arvesse siis äh, julgeolekuteenistuse põhimõtteid ja nimelt allikate kaitse, aga mulle tundub, et äh, see töö, mida me oleme ära teinud PRISM programmi osas, Äh, see loomulikult äh, tähendab seda, et äh, Belgia peab võtma need küsimused esile rahvusvahelisel tasandil. asi on selles, et kui meil ei ole piisavat infot, siis me ei saagi midagi eriti öelda, me kardame seda, et meid naeruvääristatakse. ja teised juriidilised ja tehnilised vahendid, võib-olla härra Rapai saab paremini vastata nendele küsimustele. nojah ma tahaksin teile paari sõnaga selgitada meie komitee Ähm, pädevust, ähm, üldiselt meil on piisavalt pädevusi, kuid äh, meie komitee pädevuses on peaasjalikus äh, tegeleda ainult Belgia julgeolekuteenistuste tegevust. meil ei ole mitte mingisuguseid eripädevusi välisjulgeteenistuste äh, tegevusega kohta, kes tegutsevad Belgias. eelmisel aastal endise senati presidendi palvel me viisime läbi uuringu Belgia julgeolekuteenistuse kohta, eh, et mida teeb julgeolekuteenistus välisjulgeolekuteenistuse tegevuse osas, eh, kui need tegutsevad Belgia territooriumil. ja üritati siis välja selgitada, kuidas lähenevad sellele Belgia julgeolekuteenistused, eh, aga see on äärmiselt raske muidugi, sellepärast et need välisteenistused on nii-öelda jutumärkides sõbralikud sõbralike riikide teenistused, kes tegutsevad meie territooriumil. nii et meie põhimõte on olnud see, et me peame reageerima meie ei, ei saa kuidagi kontrollida välisluureteenistuse tegevust äh, Belgia territooriumil, eriti nende osas, kes tegutsevad Brüsselis. nii et nende vahenditega, mis meil on, me üritame kuidagi seada oma prioriteeditud, prioriteedid. me oleme äh, öelnud ja äh, nõudnud seda, et meie seadusandlusse võetakse üles asi, mida ei ole seni veel üle võetud nimelt meie komitee tegi ettepaneku, et julgeolekuteenistuse seaduses oleks konkreetselt mainitud seda, et need teenistused peavad jälgima ka välisluureteenistuste tegevust äh, Belgia territooriumil. see on meede, mis annaks võimaluse Belgia julgeolekuteenistusele olla palju aktiivsem selles osas. komitee suutlikkus kontrollida julgeolekuteenistuse tegevust on suhteliselt piiratud, meil on kolm liiget meil on lisaks sellele veel juurdluskomisjon ja juurdlusteenistus, õigusteenistus ja haldusteenistus, kes meid aitavad, nii et kokku tegeleb asjaga umbes kakskümmend viis isikut ja Brüsselis iseenesest on meil juba käed-jalad tööd täis. äärmiselt delikaatne küsimus on aga tehniline küsimus, IT-st rääkides meil oleks, meil on vaja hästi koolitatud ähm, informaatikut äh,, Need teemad on keerulised, Belgia, nagu paljud teised riigid ja ka Euroopa Liit, on äh, praegu rahalistes raskustes, äh, see ei kuuluta head tulevikuks järgnevatel aastatel. ja see on element, millega tuleb arvestada. investeeringud siis äh, meie infrastruktuuride turvalisusesse, IT ja kommunikatsiooni infrastruktuuride turvalisusesse. valitsus langetas otsuse pärast äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta vastavasisulist soovitust, äh, et lisavahendid tuleks eraldada kahe tuhande üheteistkümnendal aastal pära- ja langetati otsus investeerida suhteliselt suured summad äh, meie enda äh, infosüsteemide kaitseks, see on juba vähemalt esimene samm. Äh, ma olen võib-olla natukene kriitiline, kui ma nüüd ütlen, et aastaid on komi-, komitee palunud, et Belgia valitsus võtaks äh, samme ette. nüüd läks äh, kuni sinna Snowdeni afäärini vaja siis oodata, kuni lõpuks ometi on hakanud asjad liikuma nii eelarve tasandil kui ka poliitilisel tasandil. suur tänu. suur tänu ja härra Laurenson. Ähm... aitäh, ütleb härra Lauritsen. tänan küsimuse eest. ja see, mis puudutab Taani süsteemi siis ma juba tutvustuse käigus ütlesin, et me võtsime vastu möödunud aastal uue seaduse ja see seadus käsitleb parlamendi järelevalvet luureteenistuste üle. see järelevalve peab olema sõltumatu. õiguskomisjon seda seadust ette valmistades käis ka Norras tutvumaks sellega, kuidas lood on Norras ja tegelikult selle seaduse vastuvõtmise kallal töötati peaaegu kümme aastat kui me seda diskussiooni e, praegu läbi viiksime, kui seaduseelnõu arutelu oleks praegu, siis oleks see võib-olla teiselaadiline pärast seda, kui Snowden on teinud oma paljastused praegu ei ole mingit poliitilist survet selle seaduse muutmiseks. parlamendis käib küll arutelu, aga ma ei usu, et seda seadut muudetakse. ma ei arva, et see tooks enda, seadusmuudatus võiks endaga, kui see üldse vastu võetakse, endaga kaasa tuua parlamentaarse kontrolli karmistamise. mis puudutab Rootsit, jah, siis meil oli tegelikult äh, teatav huvi Rootsi süsteemi vastu, aga rootslased jälgivad ju absoluutselt kõike, mida vähegi võimalik. Facebooki ja nii edasi, aga kui server, mis, kus on minu andmed, siis tegelikult on Rootsi eh, luureorganitel eh, või infobüroodel õigus jälgida kõike seda, eh, mis on selles serveris. jah see võib tekkida kunagi poliitiline surve, aga praegu tegelikult äh, meil ei ole mingit ajendit karmistada olemasolevat seadusandlust, seda enam, et luureteenistuste vastu valitseb väga suur usaldus. seega pole mingit ajendit ega põhjust seadusandlust karmistada või diskussiooni uuesti algatada kui eh, ma seda siin ütlen, siis see võib-olla tekib, vallandaks arutelu, aga meil kodus eh, ei vallandanud see mingit erilist eh, diskussiooni, sellepärast et eurooplased teevad Ameerik-, valmistavad ameeriklastele suurt peavalu, ütles üks Taani parlamendisaadik, siis pole ime, et ameeriklased püüavad nõnda öelda eurooplasi öö, oma kontrolli all hoida meil ei ole Taanis arutelu äh, eh, eraelu eh, äh, kaitsmise üle, jah, ma isiklikult leian, et see on veidi murettekitav. kuid ma arvan, et lähitulevikus ei juhtu küll ilmselt midagi, mis seda olukorda muudaks. see puudutab isikuandmete kaitset minu poolt, aitäh. suur tänu, mina kõneleksin nüüd ALDE variraportöörina ja esitaksin esimese küsimuse Taani küla, külalisele. tegemist on siiski kuulamisega, uurimisega, me kuulume ühte ja samasse poliitilisse perekonda ja teie äh, partei on ka eelmises valitsuskoalitsioonis olnud, seega te teate küll, milliseid uusi seadusi on vastu võetud ja nii nagu Holland, minu koduriiki, on ka teid äh, nimetatud USA põhiliitlastena. Teie kaasmaalane on ka NATO peasekretär täiesti juhuslikult. ja nüüd küsiksin, kas te äh, ei ole tähele pannud mingit USA survet äh, mis võib-olla takistaks äh, Taanil äh, järelevalvet tugevdada, võib-olla on USA mingeid taotlusi esitanud seoses viimaste kuudega, võib-olla me peaksime isegi äh, sõna sõber ümber defineerima. Äh, ja nüüd küsimus Belgia kolleegidele. Te ise siin esitasite küsimusi. Äh, kui palju siis salateenistused teadsid, kui palju teadis valitsus ja mil määral äh, tegutsevad salateenistused oma pealt. mul on järjest rohkem äh, tekkinud küsimusi, kui tõesti salateenistused äh, tegutsevad, kas valitsus kontrollib neid? ma ei tea näiteks, mis Saksamaal toimub Äh, kui Bundeskantsleri või liidu kantsleri äh, Google'i telefoni kuulatakse pealt, kas siis salateenistused ei teadnud sellest midagi ja kui nad teadsid, kas nad ei öelnud kantslerile midagi? Äh, ja kui nad ütlesid, kas siis kantsler lihtsalt äh, niimoodi mängis lihtsameelset avalikkuse ees? tundub, et kõik tunduvad olevat siiski mestis USA talateenistustega siin Euroopas, aga kas USA teadis seda, kas nemad varjasid seda teie eest või vastupidi? kas ähm, USA salateenistused on vastavalt valitsust, valitsusmuutustele tellimusi täitnud, kas Belgia äh, salateenistused on täiesti äh, süütud? tehtud eh, või ei ole ja kui ei ole, eh, kui nad on ka osa sellest eh, piiriülesest puslest, siis kuidas nii, et järelevalvemehhanism ei ole esile toonud mingeid rikkumisi ja piiriülene koostöö. see on nagu kõige suurem must auk Äh, muidugi meil on äh, igasuguseid järelevalvemehhanisme, tugevamaid ja nõrgemaid, äh, kuid olenemata sellest, kui tugev näiteks Belgia järelevalvemehhanism on, on ahel siiski nii tugev kui kõige, tema kõige nõrgem lüli. või vähemalt Euroopa Liidus nii on. aga kuidas siis suudetakse üldse järelevalvet teostada ja, ja kuidas järelevalvet teostada salateenistuste omavahelise suhtlemise üle? või näiteks Inseni puhul, me teame küll, et see on selline Euroopa Liidu amet, aga te, tegelikult teda nagu kusagil ei eksisteeri. mul oli veel üks küsimus. see on nüüd viimane. ma olin hämmingus Belgia andmekaitseametnik esines siin Belgakomi äh, debatil ja ma olin üllatunud, et Belgia andmekaitse oli tõesti väga, väga võitlev. aga ma olin üllatunud, et ta ütles, et kõik on nii hästi ja tegelikult isikuandmete kaitset ei ole rikutud see on nii mõistetamatu, täiesti uskumatu. või on neil mingisugune ametiga seotud vaikimiskohustus? ja kui tõesti on, kas te ei peaks selle üle järele mõtlema? ma ei tea, kuidas me siis ähm, vastame. kõigepealt anname sõna Taani külalisele, palun. For, for the question and, and äh, for, for acting suur tänu selle küsimuse eest ja äh, mulle tõesti meeldis, et juba eelmisel kohtumisel olite te siin äh, justkui vanakuridi käsilane. tavaliselt meie arutelud ei ole nii huvitavad, aga see debatt oli tõesti ähm, väga huvitav, siis sõnavõtud võib-olla mitte. aga nüüd vastus teie küsimusele kas ameeriklased on äh, survestanud Taanit, ma ei usu. meie peame ameeriklasi Taani suu-, tugevaks liitlaseks, meil on väga head koostöökanalid paigas ja ma tegelikult ei usu, et nendel on mingisugust huvi äh, survestada Taani ametivõime meie äh, seadmete osas Ühendriikide kongressis on üldse väga huvitav süsteem paigas ja ma ei saa küll aru, miks nad võiksid olla vastu sellele, et mõned riigid nendega koostööd teevad sarnase süsteemi juurutamiseks. nii et ma ei arva, et äh, selline asi on aset leidnud. põhjus, äh, miks äh, järelevalve tasa, tase on just selline, nagu ta on Taanis, on seotud minu meelest sellega, et see on poliitiline kompromiss ja ei ole mitte mingisuguseid tõendeid, mis ütleksid, et Taani äh, julgeolekuteenistus või salateenistused teevad asju, mida nad ei peaks tegema. nii et tegelikult ei ole mitte mingisugust arutelu toimunud Taani avalikkuses selle üle ja ei ole ka mingit survet avaldatud poliitikutele. ei ole mitte mingisugust äh, tasakaalu süsteemis. aga äh, süsteemid muidugi Euroopas on erinevad eelmisel aastal võeti Taanis vastu uus seadus järelevalve komisjoni osas. kuid seni ei ole meil mingisuguseid tõendeid selle kohta, et Taani julgeolekuteenistused tegutseksid äh, väljaspool seadusandlust ja ma arvan, et seadusandlust ei hakata muutma, vähemalt seni, kuni on äh, selge, et julgeolekuteenistused äh, valesti teevad. midagi ei ole ühesõnaga Taani vab-, kuningriigis mäda, ütleb proua Intvelt. härra De Becker, äh, noh, mis puudutab prismi ja julgeolekuteenistust ja meie valitsust, siis ma ei arva, et meie teenistused äh, oleksid teinud koostööd. Äh, äh, kui me vaatame, kui vihane oli kantsler Saksamaal, vaatamata sellele, millised on ameeriklaste ja sakslaste vahelised suhted ja milline on Saksa positsioon NATO-s on ettekujutamatu, et eh, Saksamaa julgeolekuteenistused oleksid varjanud sellist asja Saksamaa kantsleri eest, kui nad oleks teadnud seda. aga nüüd NSA osa on hoopis midagi muud. Eh, NATO on sellega, sellest teadlik ja nad vahetavad omavahel informatsiooni ma ei usu jällegi, et on toimunud mingi kokkumäng ja et NATO oli teadlik sellistest asjadest. aga vaatame, mis see juurdlus äh, vastuseks annab, no vaatame, kas äh, Belgia julgeolekuteenistus teadis sellest praktikast, ma ei usu. aga üks asi, mis on seotud äh, kogu selle asjaga, nimelt eurooplased on olnud väga naiivsed. me oleme maailmas äh, väga austatud manner, sellepärast et me oleme rahumeelsed inimesed. ja äh, me tegelikult suhtume ülejäänud maailma äh, naiivselt ja usume neid lõpuni ja julgeolekuteenistused ja sellepärast ma olen täiesti veendunud, et varsti selgub ka see, kui palju Euroopa valitsused teisi, teiste eurooplaste järel nuhivad. ilmselt väga su-, palju ja see on see, millele tuleb näkku vaadata. ja siin on parlamentaarne kontroll äh, siseriiklikes parlamentides oluline, sest jumalt, ja ka Euroopa Parlamendi kontroll muidugi on oluline, sest et see on koht, kus on veel palju arenguruumi, aga see usaldus, mida me oleme tundnud maailma vastu ja see naiivsus äh, ei käi käsikäes selle tehnoloogiaga, poliitikud ei kujuta ettegi, kui kiiresti tehnoloogia areneb, julgeolekuteenistused tahavad ära kasutada seda julgeolekut äh, või neid uusi tehnoloogiaid nii palju kui võimalik ja nad ei alati ilmselt ei teavita sellest valitsust. Obama ka ütles nii. aga seda ei uskunud muidugi keegi on, aga on täiesti võimalik, et ta teadis ja on võimalik, et ta ei teadnud. Äh, Ameerika Kongressi järelevalve samuti on küsitav julgeolekuteenistuse osas, selline kontroll on sisse toodud juba ammu, aga tegelikult väga piiratult. ja Ameerika äh, Äh, julge-, parlamendi julgeoleku, julgeoleku järelevalve komisjoni liikmeks saamine on üks suur auasi Ameerika Kongressi liikmetele. aga äh, ka seal tuleb seega midagi muuta. ma nimelt ei usu, et Ameerika ametivõimud üldiselt on väga uhked selle üle, mis äh, tänu Snowdenile nüüd päevavalgele on tulnud. Äh, ma ei taha Snowdenile küll liialt tähelepanu pöörata, aga tänu temale me nendest asjadest kuulsime ja see tähendab alliansi jaoks väga palju. ma tõesti ei taha äh, siinkohal olla liiga, liialt naiivne, aga ilmselt alliansi liikmed sellist asja teevad, härra Rapai jah, ma tahaksin täiendada seda, mida ütles härra De Becker juba. meie juurdlus käib äh, ja järgmisel nädalal on asjad natukene selgemad ja, ja see töö jätkub ka järgnevatel nädalatel. esitatud ei ole mitte ainult ühte küsimust, vaid mitu küsimust, mida teadsid teenistused, kas äh, on tõenäoline, et nad teadsid sellisest praktikast ja siis anal-, riskianalüüs öö, äh, kas Echeloni afäär, Swifti afäär, kas need on meile midagi õpetanud, kas äh, juba siis ei tekkinud küsimusi, et äh, arvestades praegust tehnoloogiat, on tehtud veel enamat? Need on need küsimused, millega me oleme praegu silmitsi, aga meil ei ole nendele küsimustele täpseid vastuseid. ülejäänu osas ma ütleksin, et meil ei ole mitte mingisuguseid tõeteid selle kohta, et Belgia julgeolekuteenistus jälgib valitsuse tegevust mis nüüd puudutab teenistuste vahelist koostööd. ei kuule, mida ütleb proua Intvelt. mis puudutab teenistuste vahelist koostööd, siis see on ka delikaatne teema, härra De Becker äh, rääkis konkreetsest koostööst NATO sees ja võib-olla võiks selle kohta tulla ka esile rohkem infot äh, ka relvajõudude teenistuste vahelisest koostööst Äh, ja ka tsiviiljulgeolekuteenistuse, teenistuste vahel, nagu ma ütlesin, siis meie julgeolekuteenistusel on äh, äh, pädevus ainult Belgia territooriumil. ja nagu ma ütlesin, esialgu on meil vaja algatust Euroopa Parlamendi tasandil kindlasti ühtseks tööks tuleb seada normid siseriiklikele parlamentidele selleks, et tagada tõhus parlamentide järelevalve ja et ei loodaks lihtsalt selliseid komisjone, millel ei ole juurdepääsu dokumentidele või kes peavad dokumenti paluma valitsustelt. ma arvan, et see on asi, mis tuleb järgnevatel aastatel ära teha Euroopa Parlamendis. nüüd lühidalt veel, mis puudutab eraelu kaitsmise komisjoni, mis loodi Ehm, ma ei räägi sellest, millised on nende käes olevad andmed, ehm, meil on kontaktid nendega, kuid nad tegevad põhimõtteliselt eraelu kaitsmisega, ehk teisisõnu hindavad seda, et kas ehm, üksikisiku andmeid on, kas nende puutumatust on rikutud teatud teenistuste poolt, aga selle aspekti osas see läheb natukene meie tööst mööda praegu käivad siis parlamentaarsed uuringud ja see, need uuringud viivad ka selle tõe väljaselgitamiseni, et mida on siis tehtud Belgacomi afääri või teiste juhtumite puhul. uuring viidi läbi Välisministeeriumis peaministri palvel, sellepärast et ka nemad olid äh, seotud selle asjaga, me ei tea täpselt, kes, aga selle viib läbi siis juba juurdlus. suur tänu! sellega jõuame me viimaste küsimuste juurde, Jan Albrecht um,. I, I don't know if I should play the good or the bad cop now after <laughs> you. ma ei tea, kas ma olen nüüd see hea või halb politseinik, aga äh, palju kolleege siin enam ei ole, minul on igal juhul väga hea meel, et te olete siia tulnud äh, ja te tõesti kutsute üles üheskoos tegutsema. Äh, me peame kas või tänasest koosolekust alustama oma koostööga ja vaatame, mida saab edasi teha järgmise aasta algul. kui me vaatleme, millises olukorras me oleme, siis meil on ju aluslepingud. meil on kirjalikud vastused teie valitsustelt, Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustelt, kes ütlevad, et nemad ei kavatse äh, äh, seoses aluslepingutega siin tunnistusi anda, äh, riiklik julgeolek on riik, liikmesriikide pädevuses ja tegelikult ei olegi nagu midagi rääkida või midagi arutada siin. seetõttu huvitab mind üks küsimus. Teie, härra Lauritsen, kas te teate, mis asi on insen? kas teie Äh, äh, tegutsete ka äh, luuretalituste Euroopa-ülese koostöö probleemi kallal ja kas te teate, millistele reeglitele see algub? teate, mina otsisin sellise koostöö õiguslikku alust, aga pole olemas. ja muide, kui nüüd hakata midagi otsima, siis see võib olla isegi seotud aluslepingute lepi- äh,, rikkumisega mm tõlgendada seda nii, nagu liikmesriigid äh, seda teevad. Äh, mina arvan, et me oleme jõudnud väga olulise hetkeni poliitiliselt. vaadake, mis edasi hakkab toimuma, me peame midagi ette võtma. kodanikud küsivad meie kui parlamendiliikmete käest nii Euroopa Parlamendist kui ka liikmesriikide parlamentides, et äh, kas Euroopa Liidu liikmesriikide luuretalitused on siis valitsustest ja parlamentidest kõrgemal ja kusagil täiesti kättesaamatul tasandil. muide äh, äh, eriti äh, keeruline on olukord nendega, kes hääletavad populistlike parteide poolt näiteks mul on Taaniga kogemus, üks Taani uuriv ajakirjanik oli siin, viitas Snowdeni dokumentidele ja neid ei ole ka keegi vaidlustanud ja Taanil on NSA-ga koostööprogramm, selle nimi on Dünamo ja e, see puudutab merealuseid kaableid e, selleks, et kogu infoliiklust analüüsida. ma ei tea, milline on Taani õigus. aga kas see on Euroopa kodaniku ja inimõiguste paktiga e, kooskõlas? Strasbourgi inimõiguste kohtuste praktika, pakt ja, või praktika ja, ja see pakt on meie alusdokumendid. Euroopa Liidu äh, koostöö aluseks on äh, usaldusel põhinev koostöö või, või, või usaldus. ja tahaksin öelda, et usaldusel põhinev koostöö tegelikult ei ole kooskõlas nende eraviisiliste kahepoolsete kokkulepetega, mida te mainisite. ja nüüd niinimetatud rünnakud Briti teenistuste poolt teiste liikmesriikide territooriumil, näiteks äh, kui äh, Briti valitsuse infobüroo ähm, kasutas Rootsis asuvad äh, Facebooki serverid, siis mida see tähendab? kuidagi peab ju reageerima. mis siis need järgmised sammud on, kas äh, laseme käed alla, ütleme, et äh, me ei peagi enam midagi tegema, kui valitsused, kui, kui me selle Brüsseli deklaratsiooni valitsuste hoolde jätame. kas lükkame lihtsalt probleemi lahendust edasi? ma arvan, et meil on selgitusi vaja. ka selle kohta, mis on see äh, äh, välisjulgeolek või äh, luuramine välisteenistuste järele. kujutage ette, meil on isegi öeldud, et internet on nagu välismaine talitus ja kui Saksamaa oma kont-, oma territooriumil väidab, et tema võib seetõttu Internetti kontrollida, siis on asjad väga halvasti. tahaksin teada, kas midagi võetakse ette või ei võeta, tänan. suur aitäh. mina mõtlen küll, et Brüsselile ei tohi rohkem anda pädevust, sellepärast et Brüssel muutub superriigiks riigiks riigis, aga minu meelest on selliseid riike kusagil mujal. kõigepealt anname sõna härra Lauritsenile, palun um,. There, there was one of the former speakers on the last session saying no comment. härra Lauritsen, viimase paneeli ajal viimane kõneleja ei peaks küll väga palju kuulajate aega raiskama mis puudutab äh, teen Tääni USA koostööd Dünamo raames, sellele küsimusele ma vastata ei saa. isegi kui ma teaksin sellest midagi, siis ma ikkagi ei ütleks teile. ma rõhutan, et selleteemalist arutelu Taani parlamendis praegusel ajal ei käi, võib-olla peaks käima ma tegelen ka meeleldi nende kahe küsimusega ja nendele vastamisega, mida te esitasite, aga ma arvan, et hetkel meie diskussioon toimub teisel teemal. kui öö, äh, me räägime Taani parlamendist, siis ta on selles küsimuses ju ka lõhenenud. Äh, ei, on parlamendisaadikud, kes leiavad, et parlamentaarset kontrolli julgeolekuteenistuste üle tuleb tugevdada Äh, võib-olla on aga parim lahendus, kui ainult minister, justiitsminister ja peaminister teavad, äh, kuidas asjad on ja ma olen päris kindel, et nad on sajaprotsendiliselt teadlikud sellest, millega tegelevad meie julgeolekuteenistused, millist koostööd nad teiste riikide julgeolekuteenistustega edendavad. tähendab seda, et muidu, kui nad sajaprotsendiliselt poleks teavitatud, siis nad ei saaks ka sajaprotsendiliselt vastutada loomulikult oleks äh, väga meeldiv lahendus, kui minister, kes kõike teab, äh, siis ka nagu absoluutselt kõikide asjade eest vastutab. ta teab, aga ta ei tohi öelda um, <laughs> Yeah, well, that, that's, uh, <laughs> that's a good TV show, so I can definitely recommend that. It's not reality. Uh, asi kujunes, asjast kujuneb uus organiseerija. paljud skandinaavlased, skand-, paljud Skandinaavia parlamendisaadikud käivad Taanis ja tulevad öö, äh, äh, asju uurima, kuidas meil need asjad on ja siis me oleme sunnitud neile ütlema, et meil Taanis on ka asjad vahel kole igavad, et meil ei juhtugi midagi. aga üks punkt, millega ma tahaksin lõpetada, on see e,. punkt, mis puudutab koostööd. minu arvates on väga oluline, et valitseks hea koostöövaim Äh, raportit, mida praegu see komisjon siin arutab, on kindlasti see raport, mida me oma tulevases töös ära kasutame, kuid ma leian, et on olemas täielik potentsiaal äh, alliansi moodustamiseks, muuhulgas ära kasutades äh, sotsiaalse meedia võimalusi. ja ma leian, et koostöö Facebookiga on võimalik, äh, sest nemad valdavad ju tegelikult statistikat äh, nende arvude kohta, millal, selle kohta, millal julgeolekuteenistused on nende poole pöördunud ja infot püüdnud saada. suur aitäh ja nüüd me jõuame juba lõpuni, härra T. Tekker, palun. me elame Äh, maailmas, mis on kahtlemata mm, ohtlik ja, ja igasugused ohud on ka suurenenud. kümme aastat tagasi keegi ei rääkinud küberrünnakutest, see on nüüd muutunud meie, äh, meie valitsustele lausa peavaluks ja see ei ole sugugi küsimus, mis puudutab ainult Euroopat või, või NATO-t. Ähm, siin on avastatud mitmeid rünnakuid, näiteks Hiinalt, ja, ja muudest paikadest. Need on kavastatud, kuid neid on eitatud. nüüd me jõuame äh, ühe uue probleemini, nimelt kui me mõtleme tõesti julgeolekule, siis me ei saa seda teha ainult äh, riigi tasandil. see ainult nõrgendab meid. kahjuks äh, Prantsusmaa või Ühendkuningriik kuna nad on eh, suurriigid, nad küll arvavad, et, et eh, et nemad on kõige tähtsamad ja neid ainult rünnataksegi ja, ja, ja jätkuvalt eh, keskenduvad ainult oma probleemide lahendamisele, kuid nüüd see ei ole nii. ma olen oleme ähm, neid küsimusi äh, riigisiseselt lahendanud, nüüd on pädevus Euroopa Liidule antud ja äh, tagajärjeks on see, et ähm, omal ajal küll äh, olid parlamentäärid ja ministrid äh, parli, äh, Pariisis parlamenta- äh,, parlamentidevahelisel assambleel, NATO assambleel äh, ka äh, väga hästi äh, informeeritud, kuid äh, nüüd, kui pädevus on antud Euroopa Liidule ja Euroopa Parlamendile, siis kaitsekomisjonid parlamentidest tulevad võib-olla ainult kaks korda aastas kokku. seal võtab sõna proua Ashton, siis võtab sõna Rasmussen aga sellel ei ole midagi ühist parlamentaarse kontrolliga. me, meil on palju vähem teadmisi eh, sellest, mis toimub eh, võrreldes varasema olukorraga. aga arvestades olukorra arenguid, me peame kiirelt tegutsema, eh, aktsepteerima ka poliitilist ja kaitsepoliitilist integratsiooni Euroopa Liidus ja nüüd ähm, rääkides äh, luuretalitustest ähm,, kas tõesti peab olema nii pes-, pessimistlik ja arvama, et nad on kõrgemal igasugusest valitsuse ja parlamendi kontrollist, ei. aga ma arvan, et äh, eelkõige ähm, peavad valitsused arvestama, et intsidendid võivad väga kalliks maksma eh, minema. loomulikult äh, suhtlevad äh, luuretalitused, ma räägin siin tsiviilluurest, julgeolekust, need teenistused tegutsevad regulaarselt ju koos, ma ei räägi sõjaväeruulest. ja eh, näiteks Echeloni ajal tuli välja sõjajärgne leping eh, USA ja Suurbritannia vahel, kes kontrollisid Vene allveelaevade liiklust ja eh, samal põhimõttel kontrollitakse nüüd kaabelsidet, selle, samasugusel alusel loodi koostöö ka Prismaks ja, ja Echelon on ka meil olemas. nüüd see, see unistus riiklikust sõltumatusest, eriti suurriikide poolt, on, on tegelikult meile kõigile kahjulik. arvestades küberrünnakuid, elektroonilis-, elektronside pealtkuulamist ja muud kui me ei suuda liikmesriigi tasandil lahendada neid küsimusi ja kui me ise ka eh, pealtkuulamise ohvriks satume eh, ja oht tuleb eh, naaberriigist, siis see tähendab seda, et kodanikud hakkavad ei, kaotavad üksteise vastu usalduse ja see võib kogu Euroopa Liidule hukatuslikuks saada, seetõttu äh, me peame äh, täna kõne all olevate nähtustega tegelema, tegelema seda Euroopa Liidu tasandil, arvestades kõiki neid šokke, mis on läbi elatud äh, ja minu arvates on valitsused isegi ähm, liiga agressiivselt viimasel ajal käitunud, mis on kahjuks Euroopa Liidule. suur aitäh, kas te soovite midagi lisada, härra Rabai? ei, mul ei ole midagi lisada sellele, millest rääkis äh, härra De Decker. mul on üks äh, küsimus, üks niisugune konkreetne küsimus, millele te siiski võib-olla sooviksite vastata mis võiks järgneda Brüsseli deklaratsioonile? mina äh, osalesin selle foorumi loomisel äh, nimelt äh, parlamentaarse kontrolli foorumi loomisel ja meiega on ühinenud ka teised riigid. sellise süsteemi kaudu <laughs> oleme me seda Äh, äh, seda asja äh, nagu edasi ajanud ja ähm, par-, parlamentidel, kes tõesti teostavad järelevalvet luureasutuste üle, on kindlasti oma sõna öelda, kogemusi vahetada. minu meelest on iga kord, kui me kokku saame, ähm, põhjust rahul olla, et me oleme rohkem ära teinud. aga töö jätkub. ja mm, isegi mm, teie komisjoni töö võib osutuda väga kasulikuks tulevikus. võib-olla ma siiski lisaksin midagi. Äh, siin viidati mm, Brüsseli deklaratsioonile ja kahe tuhande kümnenda aasta konverentsile. järgmine kohtumine toimub kahe, kahe tuhande toimus kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Bonnis, kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist muide ei toimunudki koos kohtumist ja mida teie võiksite teha? taaskäivitage see protsess ja tehke nii, et parlamentide komisjonid Äh, või see komitee, mis võib-olla luuakse Euroopa Liidu tasandil, võiksid uuesti kokku tulla, nii nagu härra De Decker ütles, et alati äh, on ju järjest rohkem ära tehtud. muidugi kõik ei ole veel äh, tehtud ja järjest rohkem samas kasvas ka usaldus üksteise vastu, kui me Bonnis olime mõistsin, et tegemist on siiski olulise äh, kogemuste vahetusega, nimelt me rääkisime, milliseid reegleid, äh, reegleid rakendada kolmandate osapoolte suhtes, kas ei peaks Euroopa Liidu tasandil tõesti Äh, võtma kasutusele niisugused eeskirjad, millest võiksid lähtuda ka liikmesriikide ähm, luuretalitused, kui neil on vaja tegutseda teises liikmesriigis. niisugused eeskirjad võiksid osutuda üsna kasulikuks äh, ja nagu ma ütlesin äsja, teie komisjon peaks olulist rolli mängima selle, selles, selle protsessi taaskäivitamises äh, et arutada, äh, kuidas luuretalitused koostööd teevad, kas omavahel või, või kõik koos, aga igal juhul peavad liikmesriikide parlamendid ja Euroopa Parlament järelevalvet teostama. tänan. suur tänu, me oleme sellega jõudnud äh, tänase istungi äh, lõpule või tahab härra Moraes midagi öelda? ma tahtsin lihtsalt öelda, et kõigi jaoks on need äh, neljapäeva õhtused kohtumised väga rasked, sellepärast et äh, nii personali jaoks kui ka rahvasaadikute jaoks, kes peavad koju tagasi jõudma, see on tõesti väga raske ja härra Moroes tänab kõnelejaid mõistva suhtumise eest. ja proua esimees, ma tahaksin äh, Taani kolleegile äh, öelda, et väga kahju, meie arvasime, et Borgen äh, peegeldab tõsielu, väga, väga kahju, et see tegelikult nii ei öelda ei, Yes Prime Minister, jah, peaminister, see oli tõeline elu, Borgen on tõesti fiktsioon, ütleb proua Intfeldt ja tänab lahkelt ka tõlkemeeskonda ja järgmine kord kohtume siis esmaspäeva õhtul Strasbourgis